nüüd liigume edasi päevakorrapunktiga number viisteist, Euroopa Liidu suhted Tuneesiaga piirkonna praegustes oludes. ja äh, tegemist on härra Castaldo raportööri, raportiga. härra Castaldo. Uh, äh, mm, ma tahaksin öelda, et äh, mul on hea meel selle üle, et äh, Saharova auhinna äh, laureaat on ka siin jälgimas meie tööd siin, mul on temaga olnud au ka kohtuda, Raif Badavi esindaja on siin, Raif Badavi on endiselt Saudi Araabias vangistuses ja nüüd saate Fred äh, Haidar, teie sõna kui tema esindaja siin, palun. You have the floor. palun, teil on sõna. مساء الخير سيداتي سادتي أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي لي الشرف أن أكون بينكم No, no, no, no, no, not from Arabic. Oui, il arrive. Ah, not from Arabic. Oui, il arrive, l'interprète, il est là, dans les cabines peut-être. Ah, il est en français. They've arrived?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 Äh, die, wegen der Kurzfristigkeit sind die Übersetzer aus dem Arabischen noch nicht da. Die äh, praegusel hetkel on olukord selline, et äh, äh araabia keele tõlgid äh, ei ole veel kohale jõudnud, nad jõuavad siia igal hetkel, kuid ma tahaksin tervitada teisi äh, laureaate Ali Fertsati, kes äh, on üks kuulsamaid Süüria satiriste ja, ja ka Poliklasi, tere tulemast meile siia ähm,. Vitali Põlmarev, kes on äh, Venemaalt, suur aitäh teile äh, teie tehtud töö eest äh, ja me vaatame suure murega äh, seda, mida Putin on teinud teie esindatava organisatsiooniga Moskvas, ma tervitan Salim Mahmud Osmani, kes on Äh, Sudaanist pärit jurist, kes on alati äh, võidelnud oma äh, kaaskodanike vabaduste eest ja võitis Sahara auhinna kahe tuhande seitsmendal aastal. Sophie Busson on samamoodi siin, kes on piirideta ajakirjanike esindaja. suur aitäh teile teie organisatsiooni poolt tehtud töö eest, mis on väga olulise tähtsusega töö näiteks ka Türgis Eh, Siana Litvina samamoodi on siin, tere tulemast ka teile. Eh, tema on eh, Valgevene Ajakirjanike Liidu esindaja. me loodame, et me näeme nüüd samm-sammult arenguid paremuse poole teie koduriigis. täna on siia tulnud ka Taslima Nasreen kes on ajakirjanik kirjanik, arst, humanist äh, ja on ära teinud väga suurt tööd äh, võitluses äh, ebaõigluse vastu, mis on seotud just naistega. ta on toetanud naisi ja nende õiguste eest võidelnud erinevates valdkondades. suur aitäh, et te siia olete täna tulnud. ta on olnud ka väga edukas kirjanik ja tema on pärit Bangladeshist. ka ähm, härra äh, Beglovitš on täna siia tulnud. tegemist on äh, inimõiguste alase aktivistiga Sarajevost, tegemist on siiski prouaga äh, ja ta on teinud äh, väga head tööd äh, ajakirjanikuna pärast aastat tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. Äh, suur aitäh teile siia tulemast ja soovin teile ähm, palju rõõmu teie siinsest külastuskäigust. We can start. The floor is yours. ja palun, nüüd on sõna teil. مساء الخير أشكركم على إتاحة tere بالسماعي أشكر مسيو بروك aitäh, tahaksin teid tänada, härra Brock, selle eest, et te andsite mulle võimaluse äh, siin täna esineda. Seidati, Sadati أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي لي الشرف أن هذه اللقاء الهام mul on väga suur au olla siin täna Euroopa Parlamendis teie ees. ma toon teile ühe sõnumi oma abikaasalt äh, Rahvi Al-Badavilt, äh, kes on vanglas juba kolm aastat. ma edastan teile tema sõnumi ja sõnumiga kolmelt lapselt, kes on oma isast ilma jäetud. ma loodan, et selles sõnumis on ka lootust, et ühel päeval on minu abikaasa teie hulgas, saab tulla teile külla ning samuti edastan sõnumi äh, abipalvega äh, minu abikaasalt äh, Raif Albadavilt, ta loodab, et tema küsimus laheneb positiivselt, sellepärast et sõnavabadus on vabadus, mis peaks olema kõigidel meestel ja naistel siin maakeral ilma igasuguste eranditeta daamid ja härrad, kõigepealt eh, tahaksin pöörduda siin oma mehe Raifi poole. ma olen temast väga palju kõnelenud ja kõnelen temast jätkuvalt. ma kasutan iga võimalust eh, Äh, igasuguseid äh, võimalusi, mis mulle pakutakse ja kasutan ka tänast võimalust. tahaksin äh, kõnelda talle otse sellest, mis on minu südames. Raif Marvas, neli aastat on mööda läinud Äh, ma, meie korter on nüüd äh, juba neli aastat olnud tühi, sind ei ole enam meie hulgas ja ma pean vastama meie laste küsimustele. ja äh, ma, need päevad, mis ees seisavad, need panevad mind nutma, mida ma oma lastele ütlen, kas me valmistume nagu tavaliselt äh, oma päevaks, kas me otsustame, mida me sööme, mida me joome, mis me selga paneme Äh, meie kolm last, Raif, äh, esitavad mulle küsimusi sinu pika äraoleku kohta. ma olen neile vastanud, et äh, sa oled läinud reisile selleks, et põgeneda Saudi-te režiimi eest. küsimused äh, aga muutuvad järjest äh, Äh, keerulisemaks, sellepärast et nad ju kasvavad ja ma olen tegelikult õnnelik selle üle, et nad üha rohkem meenutavad sind, neil on sinu julgus, sinu arukus. Äh, nad tunnevad ennast võib-olla isegi vabamalt kui sina. ma tahaksin öelda sulle, et sul on maailmas väga palju sõpru Äh, väga palju vabasid hääli, äh, kes võitlevad selle nimel, et äh, sind vabastatakse, need on sinu perekond, need on sinu sõbrad, sa ei ole üksi, me ei ole üksi. meie vastu näidatakse üles solidaarsust, meist abistatakse, meid toetatakse ja see on meie jaoks väga oluline Äh, tahaksin äh, tänada kõiki, kes äh, on andnud selle, meile seda abi, tahaksin tänada kõiki vabu inimesi maailmas. tahaksin teid kõiki oma, enda nimel tänada, aitäh. Frau Heider, ich danke Ihnen sehr proua Edren, ma äh, tänan äh, teid äh, teie sõnavõtu eest, teie manitsevate sõnu, sõnavõtu eest, sõnade eest ja tegemist oli armastuse avaldusega teie abikaasale, aga samas ka avaldusega meie suunal, palumaks meid tegutseda selleks, et vabastada teda konverentsil äh, Mm, ma seda ka ütlesin, minu jaoks on see kõik äh, väga lihtne. mina võin äh, öelda vabalt seda, mida ma tahan, ma ei pea kunagi selle pärast äh, vangi minema ähm, see tähendab seda, et Euroopa Liidus ei pea olema inimene julge selles, et olla julge poliitik, olukord on teistsugune, suur aitäh teile ja teie abikaasale. Te võite olla äh, kindlad, et teid ei unustata ja äh, teie abikaasa küsimus on kindlasti meie töö keskmeks me äh, peame mõistma, et Raif saab ka vabaks alles siis, kui kõik inimesed vabad on ja suur aitäh, et siia tulite liigume aga nüüd äh, päevakorraga edasi. jah, kuulame kõigepealt ära siis raportööri ettekande, härra Castaldo ettekande, mis puudutab Euroopa Liidu suhteid Tuneesiaga praegustes oludes äh, meil on kakskümmend seitse muudatusettepanekut sellele raportile tehtud, võib-olla on võimalik eh, siin panna algus ka kompromisside leidmisele, mis on vajalik eh, ja eh, kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal juunil hääletatakse seda komisjonis ja septembris läheb see täiskogule, kui te ajakavaga nõus olete, siis annangi sõna härra Castaldole, palun. Grazie, vielen Dank, härra president, grazie suur aitäh, härra esimees, teile. härra esimees, tahaksin alustada äh, sellega, et äh, lisan ka omalt poolt mõned sõnad sellele, mida ütlesite teie. Äh, tahaksin tänada Raif Albadavi abikaasat siia tulemast ja selle eest, et ta selle üleskutsega välja tuli Ehm, ehm, seismaks Raif al-Badawi eest, meie Saharova auhinna laureaadi ees, keda me tahame ka siin Euroopa Parlamendis ise näha ja ma usun, et kõik ametivõimed peaksid oma kohustusi täitma ning ehm, poliitilised vangid tuleks vabastada. me räägime inimestest, kes on demokraatiat kaitsnud kallid kolleegid, suur aitäh teile kõigile, kes te olete esitanud muudatusettepanekuid minu raportile, mis äh, on äh, väga õigel ajal välja tulnud. Äh, siin Ahvete komisjonis oleme me väga huvitatud suhetest Tuneesiaga. meil on olnud vägagi konstruktiivseid kohtumisi variraportööridega, kohtumised on olnud väga avatud, seitseteist kompromissettepanekut on selle protsessi tulemiks ning need hõlmavad kõiki peamisi peatükke, mida raport käsitleb. selge on see, et äh, erinevad fraktsioonid äh, püüavad tõesti selle nimel tegutseda, et raport oleks ühtne äh, ja et raportile oleks võimalik suur toetus ja mina usun, et Tuneesia võib äh, saada ähm, eeskujuks äh, kogu Põhja-Aafrikale äh,, äh, Araabia maadele äh, ja äh, Euroopa Liidu ning Tuneesia vahel on väga olulised kahepoolsed suhted ja ma loodan, et me jõuame äh, üksmeelse toetuseni, mis on parteiülene ja hõlmab kõiki erinevaid parteisid. peamine Äh, stiimul selle kõige taga on see, et meie eesmärgiks on jõuda kokkuleppele ja mitte ainult kaubanduskokkuleppele, vaid me tahame saavutada tõelist poliitilist partnerlust äh, mis oleks äh, heaks instrumendiks, äh, võimaldamaks meil tagada see, et me teeme kõike selleks, et Tuneesia saaks olla eeskujuks äh, ja juhtriigiks kogu Põhja-Aafrika piirkonnas. ma ei hakka siin detailidesse nüüd laskuma selle raporti kontekstis, kuid sellegipoolest on väga oluline juhtida tähelepanu mõningatele uuendustele sellega seoses. ma tahaksin õnnitleda Tuneesia parlamenti, äh, rahvaesindajate kogu äh, uue seaduse vastuvõtmise eest, mis puudutab äh, õiguskoodeksit, mis praegusel hetkel on vastuvõtmisel, nad tahavad tagada selle, et tagatud oleksid vajalikud garantiid rahvusvaheliste standardite järgimiseks see on väga oluline selleks, et oleks võimalik rohkem teha ennetustööd. Ähm, ja seda siis lisaks äh, karistusõiguslikule valdkonnale. eelmisel nädalavahetusel toi-, oli kümnes nafta konverents ja üheksakümmend kolm protsenti toetust sai ettepanek äh, sanktsioneerida Ähm, partei ja äh, religiooni erisust ja see on väga oluline, sest äh, see paneb parteid äh, liikuma teatud suunas ja noh, ta on islamistlik partei, kuid ta saab äh, omalt poolt panustada ka poliitikasse ja ta saaks äh, olla äh, näiteks, mida oleks võimalik eksportida teistes riikidesse seal piirkonnas ja kogu Araabia maakonda äh,, Araabia maailma. nüüd pressivabadus sellest äh, rääkisid nii mitmedki kolleegid äh, muudatusettepanekutes ja see on äh, kompromissis kolm ära toodud. tähelepanu on pööratud just noorte inimeste olukorrale ja see puudutab siis ka kompromissettepanekut neli. mina leian, et õige on see, et me peame vaatama seda, et millised on äh, fundamentalismi põhjused, räägitakse sotsiaalsest tõrjutusest ja järgmisel kohtumisel me kindlasti äh, räägime ka sellest teemast. Äh, ma Äh, tõesti loodan, kallid kolleegid, et me saame veel lahtised otsad äh, kinni sõlmida ja selle dokumendiga edasi liikuda selleks, et Tuneesia äh, saaks toetada meiepoolsele täielikule toele liikumaks demokraatia suunas. ma leian, et Euroopa Liidul on oma roll selles mängida ja see raport on kindlasti oluline vahepeatus sellel teel, võitmaks kogu lahingut. suur aitäh! niisiis äh, Rahvapartei nimel võtab nüüd sõna härra Cesar ja tema räägib samuti itaalia keeles. ja äh, veel itaalia keelt siin, äh, suur aitäh, et te selle asjaolu siin eraldi ära mainisite tahaksin tänada härra Castaldot suurepärase tehtud töö eest selle raportiga seoses, mis on oma lõppkujul vägagi tasakaalus raport ma usun, et me oleme saavutanud edusamme, eriti kui me võrdleme praegust äh, saavutatud äh, sellega, mis meil äh, eelmises voorus sel teemal oli ja selge on see, et suhted Tuneesiaga muutuvad järjest konkreetsemaks proua Padavi sõnad tõenäoliselt äh, on meil kõigil veel äh, kõrvus kumisemas ja äh, see kõik meenutab meile seda, et tuleb võidelda vabaduse ja demokraatia eest ja Tuneesia väärib meie toetust selles võitluses. minupoolsed kommentaarid. kui me tahame tõeliselt head panust omalt poolt anda Tuneesiale nende teel demokraatia suunas, on äh, oluline neid toetada ja ma usun, et Euroopa Liiduna me peaksime olema oma lähenemises praktilised, me peame tagama selle, et institutsioonid oma tööd saaksid teha, et äh, parlament äh, toimiks, me oleme seal kohal käinud, me oleme Tuneesia parlamendisaadikutega kohtunud ja ka fraktsioonid näiteks ei tea, kuidas meie süsteem töötab ja see on äh, valdkond, kus me saame oma loo rääkida ja see võib neile vägagi palju kasu tuua. ma usun, et iga euro ähm, äh, kontekstis, mida me äh, kulutame selleks, et julgustada majanduslikku arengut Tuneesias äh,, Äh, see iga euro äh, panustab ka Euroopa julgeolekusse. me ei räägi siin ühesuunalisest tänavast, äh, me saame kindlasti oma investeeringutelt ka käegakatsutavat kasu ja me ei tohi alahinnata julgeoleku olulisust. me teame, et miljonid liibüalased elavad praegusel hetkel Tuneesias ka neile tuleb abi anda. on ka teisi riike, kus äh, on palju pagulasi teistest naaberriikidest, Türgi on üks näide siinkohal, ja julgeolekuvaldkond on teema, millega me peame vägagi äh, kõikehõlmavalt tegutsema ja me, äh, me seda teeme ka, me räägime kultuurist, me räägime mobiilsusest, need on väga olulised dimensioonid selle teemaga seoses ma usun, et äh, palju rohkemat on võimalik ära teha, kasutamaks äh, meie naabruspoliitikat. meil on olemas instrumendid, äh, mida on võimalik kasutada. see kasu ja hüve nende instrumentide kasutamisest peab jõudma Tuneesia noorte inimesteni Nad peavad saama võimaluse õppida, äh, tegutseda kultuurivaldkonnas, paljud noored äh, on hetkel Tuneesias töötud, äh, Tuneesia noorte tööpuuduse määr on väga kõrge praegusel hetkel ja see põhjustab probleeme ja rahulolematust, mis võivad võtta mitmeid vorme ja ma tahaksin tänada härra Castaldot tehtud töö eest. välja on töötatud seitseteist kompromissettepanekut ja tegemist on olnud tõesti vägagi mm, aktiivse kaasatusega protsessiga, me oleme jõudnud siis seitsmeteistkümne kompromissini, me räägime äh, riigist, äh, milleks on Tuneesia, äh, kes tõesti tegutseb selle nimel, et demokraatia lipu kõrgel hoida, suur aitäh! härra Panseri. jaa, suur aitäh, härra esimees, ka mina tänan meie raportööri selle eest, et ta on väga tõsimeelselt suhtunud äh, selle teemaga tegelemisse. Äh, ta on väga tähelepanelikult kuulanud ära ka variraportööride arvamused, tegemist on olulise raportiga ja see on hea võimalus äh, panna paika selge poliitiline suund Euroopa Parlamendile suhetega Tuneesiaga oluline on võtta tarvitusele kõik vajalikud instrumendid selleks, et edendada majanduskasvu ja arengut Tuneesias ja seda eriti just võttes arvesse terroristlikke rünnakuid, mida me oleme näinud ning mis on äh, suuresti mõjutanud äh, just turismitööstust. Liibüa on kohe äh, Tuneesia lähedal ja seegi mõjutab riigi arengut. meie peame omalt poolt kõik võimalikku ära tegema, me peame poliitilise prioriteedina Tuneesiat aitama, me peame poliitiliselt sinna investeerima, aga ka rahaliselt ja kultuuriliselt. tegemist on ka üleskutsega Tuneesia jaoks jätkamaks nende reformidega, millega nad on nõus olnud selleks, et suurendada äh, seadusloomeprotsessi, et kiirendada seda protsessi, mille käigus võetakse vastu uusi seadusi, see on ääretult olulise tähtsusega, loomaks ähm, vajalikke tingimusi hästi toimivaks majanduslikuks ja sotsiaalseks eluks. ilmselgelt elu Tuneesias muutub ähm, muutused on äh, kõikjal ja silmaga nähtavad. väga huvitav oli vaadata seda Enahta kongressi äh, ja Yamushi poolt äh, võetud vastu võetud otsust äh, Äh, lüüa lahku äh, religioon poliitilisest tegevustest äh, ja on olnud rahvusvahelisi organisatsioone, kes ütlevad, et see kõik on väga tore, aga see on tegelikult nende jaoks seal Tuneesias midagi vähetähtsat, et see ei ole mingisugune oluline muudatus, kuid me räägime siiski poliitilistest algatustest, mis on nüüd lahku löödud religioonist Eh, tegelikult on eh, tegemist ju ajaloolise arenguga ja ma arvan, et meie peaksime toetama ja julgustama seda eh, arengut selleks, et see saaks omalt poolt panustada majanduskasvu ja arengusse Tuneesias. niisiis kokkuvõtlikult võib öelda, et tegemist on väga hea raportiga, mis on suureks sammuks edasi. Very briefly härra Bashir, ma teen väga lühidalt, tahaksin tänada kolleege selle variraportööride kohtumise eest, mis meil just toimus. tahaksin tänada ka meie raportööri äh, selle eest, kuidas ta läbirääkimistele lähenes, tema raporti struktuur äh, aitas meil keskenduda ja seda raportit oli tõesti väga kerge lugeda. me oleme praegu jõudnud kompromisside faasi ja paljud selles raportis ECR fraktsioon saab toetada üldiselt peaksime saatma tugeva toetussõnumi Tuneesiale. majandusareng on eh, Tuneesia stabiilsuse ja julgeoleku aluseks. majanduskasv loob jõukust ja töökohti tavalistele kodanikele. Eh, koos haridusega aitab see luua ka võimalusi nooremate inimeste jaoks ja see aitab ära hoida nende radikaliseerumist pidage meeles ka seda, et hoolikalt suunatud makromajanduslikust abist võib olla kasu, aga sellega peavad kaasas käima käegakatsutavad mikromajanduslikud hüved. teisisõnu, äh, on võimalik ehitada lennujaamu ja sildu, aga õpetajate koolitamine ja selliste probleemidega tegelemine nagu veepuudus on just need asjad, mis aitavad äh, tuneeslasi meie poolele võita, aitäh! liberaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna proua de Sarnes. aitäh, härra esimees. tahaksin kolleeg Castaldole öelda, et tema raporti eelnõu on suurepärane see on suurepärane nii sisu poolest või vaid ka selle aluseks olev filosoofia või lähenemine on väga hea. see oleks minu esimene märkus. Te teate, Äh, millised on need põhjused, miks meie siin Euroopa Liidus peame Tuneesiat aitama, tegemist on elulise ja otsustava tähtsuse küsimusega nii Euroopa kui ka Tuneesia jaoks. Äh, Tuneesia on üks selline äh, haruldane riik, kus toimub tõeline demokraatlik üleminekuprotsess äh, ja me peame tõesti toetama neid äh, demokraatlikke protsesse seal äh, kolleegid Pugastaldo ja äh, Panseri rõhutasid, kuivõrd oluline on usu ja religiooni äh, eraldamine, see otsus, mis tuli, sest langetati äh, ja see peab kindlasti selles tee, tekstis ka sees olema, see on väärmiselt oluline ajal, kus segadus riigi ja usu vahel on tekitanud suure ebastabiilsuse paljudes riikides, nii et, et me peame aitama Tuneesiat demokraatlikes muutud, muutustes, me teame, et Tuneesias on majanduskriis, et tööpuudus on väga kõrge, iseäranis noorte hulgas, eriti riigi lõunaosas. Te teate, et turism oli üks majanduskasvu äh, Äh, mootoreid, aga pärast äh, turistide vastaseid rünnakuid on turismisektor kokku kuivanud. jah, ähm, mm, me peame tõesti olema solidaarsed ja see, mis juhtus, on väga tõsiselt mõjutanud Tuneesia majandusarengut me teame, me, kui suured on olnud äh, probleemid julgeolekuga, me räägime äh, nendest atentaatidest, probleemidest, mis on piiril Liibüaga, relvakaubandus, mis äh, Äh, tuleb ähm, Tuneesiast ja samuti äh, võiks rääkida tohutu paljudest pagulastest, kes jätavad, tulevad Liibüast Tuneesiasse. nii et, et olukord Tuneesia jaoks on tõesti tõsine ja me peame teda aitama. ja ma arvan, et Euroopa on hetkel juba üsna palju teinud, me oleme äh, võtnud vastu selle aasta jooksul juba kolm väga olulist dokumenti, oleme äh, Eh, võtnud vastu resolutsiooni, eh, mis puudutab eh, majandus- ja poliitilist partnerlust Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel. mina olin selle probleemiga tegeleva jätkumeetmete koosoleku eesotsas, mis lõppes just mõni hetk tagasi. me oleme kiidnud heaks ka erakorralised meetmed, kuigi see polnud sugugi lihtne. me kiitsime heaks oliiviõlile täiendavate ekspordikvootide andmise ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis me oleme vastu võtnud eh, viiesaja miljonise abipaketi, nii et, et ma arvan, et see abi küsimus on tõesti väga oluline. kui me hakkame andma täiendavat abi, sada viiskümmend miljonit eurot, siis ärgem unustagem, et see eh, raha on laen Tuneesiale, see ei ole raha, mille me kingime. Eh, see on muide, see ei ole muide ka mitte esimene makromajanduse abi, mis Euroopa Liit Tuneesiale on andnud ja me peame vaatama, kas meil ei ole Euroopa tasandil võimalusi, nagu näiteks Prantsusmaa ja äh, Saksamaa on teinud, äh, näiteks on kustutanud osa Tuneesia võlast, mis neil on, äh, ja seda riigi jaoks väga keerulistes tingimustes ja ma arvan, et ka Euroopa Liit peaks mõtlema sellele võimalusele, see oleks tõesti realistlik ja toe, aitaks toetada Tuneesia arengut. aitäh tähelepanu eest! aitäh! proua Veržia järgmisena. aitäh, härra esimees. ka mina tahaksin omakorda tänada äh, meie raportööri härra Castaldot äh, selle väga meeldiva viisi eest, kuidas ta meiega on koostööd teinud ja tahaksin teda tänada ka nende kompromisside eest, mis võiksid olla kõigile vastuvõetavad, sellepärast et me kõik oleme veendunud, et tõepoolest Tuneesiat on vaja aidata. Tuneesial on väga oluline roll mängida ning äh, Tuneesia äh, toetamine on poliitiliselt oluline, poliitiliselt oluline on toetada neid demokraatlikke üleminekuid, mis selles riigis toimuvad. Äh, väga paljusid asju on siin juba mainitud, võib-olla mitte küll piisavalt me eh, juba rääkisime sellest, mis toimus Araabia kevade ajal ja tahaksin sellega seoses meelde tuletada, et sellest on möödas juba viis aastat ja demokratiseerimisprotsess on loomulikult väga pikk protsess ja peamine probleem, mis Tuneesia ees seisab, on sotsiaalset laadi, sest sotsiaalsed probleemid, nendes selles valdkonnas ei ole eri, erilisi edusamme tehtud. Äh, äh, Tuneesia revolutsioonist saadik vaesus, tööpuudus, Mariel juba äh, viitas nendele asjadele, erinevused regiooniti, sellepärast et Äh, tööpuuduse probleem on eriti tõsine just nimelt riigi äh, lõuna ja kagu osas. niisiis äh, ja toetan ka seda, seda, mis proua de Sarnes juba ütles Euroopa Liidu abi kohta. äärmiselt oluline on, et meie partnerlus läheks õiges suunas äh, Äh, nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes äh, ning Euroopa Liit ei tohiks äh, kõrgemale seada teatud huve, kahjustades niimoodi Tuneesia huve, sellepärast et see annaks minu arvates lõppkokkuvõttes bumerangi efekti ning ma arvan, et sotsiaalsetele küsimustele tuleks pöörata palju rohkem tähelepanu ja tahaksin Äh, rõhutada ka seda, kui oluline on võitlus terrorismiga äh, ja kui äh, aga seda ei tohi teha ei Tuneesias ega kuskil mujal inimeste vabadusi kahjustades. sõltumatu meedia küsimus on blogipidajate tegevus, need on ka teemad, millega peame tegelema Äh, näiteks äh, terrorismiga vastu võit-, äh, võitluses Tuneesia on suurendanud surmanuhtluse kasutamist ja see kindlasti ei ole samm õiges suunas. rändeküsimus on samuti oluline, tahaksin rõhutada, et Tuneesia on Liibüa sõja algusest saadik üritanud vastu võtta ligemale miljonit pagulast ja need ei ole mitte ainult inimesed, kes tulevad Liibüast, Need on äh, ja osad nendest inimestest on siis ka jõudnud äh, Vahemere kaudu Euroopa Liitu. niisiis äh, tegemist on tõesti väga väikese riigiga ja kui arvestada, kui palju pagulasi on vastu võtnud Tuneesia, kui palju Euroopa, siis me peaksime tõesti selle üle väga sügavalt järele mõtlema ja äh, veel lühidalt, äh, äh, partnerlus ei tohi olla ainult majanduslik partnerlus, väga oluline on, et et me toetaksime ka Tuneesia parlamenti. niisiis me ootame tõesti Tuneesia parlamendilt väga palju ja neil peavad olema vahendid, et seda kõike saavutada. oluline on ka tähelepanu pööramine kodanike ühiskonnale ja kindlasti ei tohiks Euroopa Liidu abi eh, Tuneesia võlga suurendada, see on juba mm, neljakümnelt protsendilt viiekümnele protsendile SKT-st kasvanud eh, viie aastaga eh, ma arvan, et liikmesriigid peaksid tegema nii, nagu on teinud Prantsusmaa, samuti tuleks tähelepanu pöörata meeste-naiste võrdõiguslikkuse küsimusele ja mobiilsusele. mulle teeb muret see, et üha rohkem inimesi Magrebi riikidest, aga eriti Tuneesiast Äh, ei saa enam vi kergesti viisat selleks, et tulla Euroopa Liitu õppima ja see on ka üks äh, märk äh, või signaal, mida sealsetele inimestele saadame. niisiis, nagu ma ütlesin juba, nii majanduslik kui sotsiaalne areng on oluline ja me ei tohiks kahjustada ka kohalikku majandust, me ei tohiks kahjustada Tuneesia kultuuri me peaksime iseäranis toetama Tuneesia VKE-sid läbi mitmesuguste projektide, eriti neid, mis on suunatud sotsiaalmajandusele. selliseid projekte Tuneesias on ja minu arvates on see oluline. see oleks minu poolt kõik, härra esimees. aitäh. aitäh, ütleb härra Barnjov aitäh, tahaksin kõigepealt äh, tänada seda tööd, äh, mida on teinud äh, mitte üksnes meie kolleeg Castaldo, vaid tahaksin tänada kõiki mm, variraportööre, kõiki, kes on sellesse raportisse panustanud. ma arvan, et meil on tõesti raport, mis võimaldab ähm, näha, kuidas peaks edasi tegutsema, mida Euroopa Liit peaks tegema selleks, et tugevdada abi, mida Euroopa Liit Tuneesiale annab ma olen äh, Tuneesias sushis käinud ähm, äh, selle aasta aprillis. Äh, me me kohtusime ka Tuneesia peaministriga. me osalesime konverentsil, mis toimus selles hotellis, kus leidis aset omal ajal terrorirünnakud. kolmkümmend kaheksa inimest sai surma Äh, niisiis äh, meie jaoks oli seal olemine äh, võimalus näidata tuneeslastele, et nad suudavad terrorismile vastu seista ning meil toimus seal siis konverents selles hotellis ja me pidime seal tõdema, et majanduslik olukord on hullemaks läinud. kaheksakümmend viis protsenti hotellide ressursist ja monastiiris on tühi, tühjad mitte keegi, peaaegu mitte ükski Euroopa turist ei, ei, ei lähe enam Tuneesiasse, nii et, et ma arvan, et me peame aitama taastama, taastada usaldust eh, eh, siin Euroopas Tuneesia vastu ning äh, ma arvan, et selleks on olulised julgeolekumeetmed, mm, mis on seotud näiteks ka äh, Tuneesia-Liibüa vahelise piirikaitsega. me teame, milline on olukord Liibüas, see on endiselt väga ebastabiilne äh, ning see ebastabiilsus viib selleni, et Tuneesia lõunapiirkonnas leiavad endiselt aset terroristlikud rünnakud nii et, et seal piirkonnas on äh, olukord väga ebaturvaline äh, ja see on tõsiseks probleemiks Tuneesia riigile, nii et, et lisaks sellele, et me peame toetama Tuneesia majandust, äh, peaksime aitama neid ka julgeoleku vallas palju rohkem, kui me seda siiani teeme, me peaksime aitama neil kaitsta seda ühist piiri Liibüaga ja me peaksime aitama ka Liibüas äh, Äh, äh, ühtsust saavutada, et ka Liibüa riik saaks anda oma panuse enda julgeolekusse ja naabrite julgeolekusse. aitäh, härra Kaaler, järgmisena. aitäh. Äh, mina olen ka inimene, kes pidevalt Tuneesias käib. olen seda teinud alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja mul on väga hea meel selle laiapõhjalise üksmeele üle, mis meil siin on ja tahaksin kolleegi Castaldot selle eest tänada, et ta on selle laiapõhjalise üksmeele tõesti oma raportis nii ilusasti välja toonud ja on keskendunud just nendele aspektidele, mis on olulised ja äh, mina tahaksin paari asja omalt poolt veel kord rõhutada, mis minu arvates on eriti olulised ja millele meie kolleegid Äh, kolleegid siin juba oma toetust väljendasid. Äh, äh, jah, nende ees seisavad tõesti väga suured ülesanded ja praegune praegused vahendid tõesti võib-olla ei ole piisavad, et nende ülesannetega toime tulla. ma tahaksin veel ühte olulist aspekti positiivselt rõhutada. algusest peale Äh, sellest ajast äh, peale, kui ma äh, Tuneesia probleemidega olen tegelenud, me peaksime rääkima islamiparteidest ja mitte islamistlikest parteidest. see erakond jah peaks ähm, äh, lähtuma usust ähm, kui äh, sellisest moraalsest ähm, väärtuste teekaardist ja, ja mitte kui poliitilisest teekaardist, sellele tuleks äh, rõhuda ning meie peaksime seda kindlasti tervitama, et arengud sellises suunas on toimunud. meie jaoks on oluline, et islam ja demokraatia sobiksid omavahel kokku, mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka praktikas Äh, ja äh, selline äh, erakond, kes sellist lähenemist toetab, on meie arvates igatahes väga positiivne. nagu raportis ette pandud, majanduse valdkonnas tuleks muuhulgas Äh, Tuneesias äh, edendada COSME programmi äh, ja toetada ka Tuneesia VKE-sid, seda ma kindlasti tervitan ning samuti on vaja põllumajandussektori reforme läbi viia, kallid kolleegid, aga me peame toetama ka see või mõtlema ka sellele, mis on selle tagajärjed meie turud, me peame oma turud siis ka nende põllumajandustoodetele avama ja me ei tohi siin kanapöördeid teha, nii et, et kui need reformid seal edukad on, siis eh, peame selle põhjal tegema ka oma järeldused ja see võib meile mõlemale poolele veel kasulik olla. ning eh, eh, mis puudutab julgeolekut ja kaitset, siis äh, siin me peaksime veel analüüsima seda asja koos äh, tuneeslastega, mida nad vajavad ja seda, mida nad vajavad, peame neile ka andma, äh, sellepärast et nad on justkui meie eelpostiks, kui vaadata maakaarti. nii et, et kui seal midagi viltu läheb, siis need tagajärjed jõuavad meieni ning seetõttu on see meie enda huvides jah iseäranis, kui me vaatame sellele asjale rahaliselt, eh, väga oluline, et me aitame Tuneesial võr-, võidelda terrorismi vastu ja aitame võidelda ka teiste ohtudega. Eh, ja ma toetan ka neid, eh, nende aspektide rahastamist. ja üld-, ma arvan, et me peame saatma väga tugeva positiivse signaali eh, ja vaatamata raskustele julgustama tuneeslasi edasi minema. Eh, see riik peaks lõppkokkuvõttes jõudma sellisesse olukorda, et inimesed seal näevad tulevikku, et seal tekivad töökohad, et majandus kasvab. ja siis eh, inimesed ei taha ka sealt ära tulla, sest neil on kodus koht olemas. aitäh aitäh ja härra Castaldo, palun. aitäh, härra esimees, aitäh äh,. jah, äh, härra Castaldo ütles, et suutis isegi paar sõna rumeenia keeles esimehe meele heaks öelda. kas ma, kas ma, me jätkame rumeenia keeles, küsib härra Pasku. ei, ei, ma siiski jätkan itaalia keeles, ütleb härra Castaldo äh, ma kuulasin väga tähelepanelikult kolleegide sõnavõtte ma arvan, et äh, asi ei ole küll alati nii, aga äh, ma arvan, et äh, tulevikku silmas pidades on äärmiselt oluline üritada saavutada võimalikult laiapide, laiapõhjalist üksmeelt fraktsioonide vahel me peaksime kõikide seisukohti üritama raportis kajastada ja kõik need märkused, mida kolleegid täna tegid, on ka arvesse võetud raportis. näiteks see, mis räägiti turismisektori taaskäivitamisest, mida terrorirünnakud on väga negatiivselt mõjutanud äärmiselt oluline on, et me taastaksime Tuneesia maine turismipiirkonnana ja Tuneesia usaldusväärsuse ja selles vallas on ka juba suuri jõupingutusi tehtud, suuri jõupingutusi on tehtud just nimelt julgeolekurindel. me peame äh, võitlema vaesusega, tegema lõpu nendele ebavõrdsustele, mis tekitavad äh, igasuguseid probleeme. Äh, sotsiaalsed ebavõrdsused on, on just nimelt suur oht ja need võivad ohtu seada kogu riigi stabiilsuse ja sealse demokraatia. tahaksin tänada kolleege, kes sõna võtsid, tegemist oli tõesti väga äh, laiapõhjalise aruteluga, milles ei osalenud ainult kõik fraktsioonid, ka ega teised organid ähm, meil toimus äh, ka ühisassamblee Magrebi riikidega. seda juhtis loomulikult härra Panseri, nii et, et me igatahes tahame senist tööd jätkata ja äh, on selliseid eh, teemasid, kus meil tõesti tuleb eh, Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel oma koostööd veelgi tõhustada ja ma loodan, et sellest saab asja ja et eh, sellele raporti, see raport aitab tõesti võidelda terrorismi vastu ning äh, Äh, aitab luua töökohti noortele inimestele erinevates majandusvaldkondades, äh, härra Kaaler viitas siin VKE-dele, põllumajandusele. Äh, see on sektor, mis Tuneesia majanduses on väga oluline. väga oluline on ka koostöö Inta komisjoniga, millele viitas proua de Sarnes. nii et, et meil tõesti oleks kõikehõlmav ja integreeritud lähenemine erinevates komisjonides siin parlamendis. see tähendab, et lõppkokkuvõttes suudamegi saata väga tugeva ühtse signaali, mida meie kolleegid näevad kui julgustust, kui midagi, mis aitab neil õiges suunas edasi liikuda see on see suund, milles me peaksime edasi minema ja ma arvan, et äh, me saame siin Ahveti komisjonis teha tõesti tihedat koostööd näiteks Inta komisjoni kolleegidega makromajandusabi, äh, finantsabi küsimustes. ja see koostöö meil tegelikult on juba käimas ja ma tervitan seda. siis veel üks oluline asi, äh, millele peame keskenduma, on julgeolek. loomulikult peame siinkohal arvesse võtma äh, ka Tuneesia suurt naabrit Liibüat, äh, riiki, mis põhjustab väga suurt muret. meil on äh, Liibüas äh, rahvusliku ühtsuse valitsus, ÜRO on seal aktiivselt tegutsenud. stabiilsus Liibüas tähendab stabiilsust ka naaberriikides, Tuneesias ja ülejäänud Magrebi riikides nii et, et Liibüa stabiilsus on äärmiselt oluline ja olen nõus härra Ceesaga, kes ütles, et iga euro, mille me kulutame majanduslikule ja poliitilisele stabiilsusele Tuneesias, toob meile sisse hüvesid, rääkimata hüvedest, mida see toob Tuneesiale endale ning see on väga oluline kõigile nendele riikidele, kes on Vahemere ääres, näiteks meie Prantsuse kolleegid rõhutasid seda, ning äh, äh, asi ei puuduta ainult äh, vahe, Vahemereäärseid riike, Euroopa Liidu liikmesriike ja, ja teisi liikmesriike, sellest kõigest saaksid kasu ka ülejäänud liikmesriigid. ning me kõik kuulsime nafta sõnu, kongressil esitatud sõnumit, see on samuti oluline, sest see tähendab seda, et meil on rohkem partnereid ning eh, niimoodi saame asjale veelgi laiemalt läheneda ning eh, me peame toetama Tuneesiat, eh, Tuneesia parlamendi tööd. Neil on väga raske saavutada fraktsioonide vahelist koostööd ning samuti puuduvad neil vajalikud rahalised vahendid selleks, et oma tööd par parandada ja kui me tahame, et äh, seal oleks demokraatlik parlament äh, praeguses kaasaegses mõistes, äh, siis institutsioonid on äärmiselt olulised ja meie peame looma stiimuleid, mis aitavad edendada arenguid soovitud suunas ja tahaksin tänada härra Kaalerit kogu töö eest, mida tema selles vallas on teinud. loodame, et hääletuse tulemused on ühtsed, et seda raportit toetatakse suuresti ja see saadab väga selge sõnumi Tuneesiale, et ta võib meile loota kui sõbrale ja partnerile. ja ma loodan, et kogu lugu sellega veel ei lõppe, aitäh! sellega oleme arutelu lõpetanud. hääletus toimub juunis, kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal juunil tõenäoliselt ja täiskogul hääletame septembris ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde see on Ahveti komisjoni tellitud uuringu tutvustamine ja uuringu pealkirjaks on Euroopa Liidu Iraagi tuumalepingu järgsete suhete strateegia elemendid. ja nüüd tahaksin teile öelda, et Äh, kõrge esindaja, komisjoni asepresident proua Mogherini käis kuueteistkümnendal aprillil Iraanis, teda saatis seitse volinikku ja tahaksin teid teavitada ka sellest, et meil on algatusraport Euroopa Liidu strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe sõlmimist. raportööriks on härra Auid ja Ahveti komisjon on tellinud ka uuringu sellel teemal Äh, mis peaks äh, sisaldama konkreetseid soovitusi, kuidas edasi arendada suhteid Euroopa Liidu ja Iraani vahel. selle uuringu äh, koostas doktor Ruspeh Barsin, Euroopa-Iraani uurimisrühma direktor Lundi ülikoolist Rootsist ja proua Diana Eskarjani märgusega, kes töötab Ühendkuningriigis King's College'is Äh, doktor Barsi on täna siin selleks, et tutvustada meile selle uuringu peamisi tulemusi, niisiis doktor Barsi, teil on umbes kümme minutit selleks, et tutvustada oma tulemusi. suur tänu teile, härra esimees. ma esitan selle uuringu põhi äh, kokkuvõtted äh, ja väited ning põhiliselt väidame me seda, et Euroopa Liit ja Iraan vajavad selleks, et paremad suhted välja arendada, vajavad märkimisväärselt struktuursemat ning äh, jä-, jätkuvamat dialoogi, sellel peab olema ka strateegiline dimensioon, mille eesmärgiks ei ole ainult teis-, põhilised vaidlusküsimused eh, lahendada, vaid eh, välja arendada tugevam ja vastupidavam mm, suhe, mis suudaks eh, üle saada paratamatutest konfliktiküsimustest. Iraanis on toimunud kahed olulised valimised viimase paari aasta jooksul, esimesed olid äh, äh, presidendivalimised, mille võitis äh, president Rohani kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis, mis andis uuesti võimaluse tuumaküsimus lahendada ja see lõppes lepinguga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. aprillis toimusid Iraanis parlamendivalimised, kus nägime et üld, äh, üldine, äh, enamus elanikkonnast hääletas äh, valis neid, kes soovisid paremaid, avatumaid suhteid Euroopa ja lääneriikidega. näeme siis, et, et Iraani poolt vaadates soovitakse jätkusuutlikumat, tugevamat suhet Euroopa Liiduga uuring keskendub ka sellise dialoogi põhimõtetele eh, ja eh, faktidele ning eh, keskenduda tuleks siin sellele, mis viisid tuumalepingust sõlmimisele ja õppe, õppetunnid näitavad, et läbirääkimised peavad toimuma võrdsete poolte vahel, sest see dialoog, mille aluseks on äh, õpetamine ja näägutamine ei toimi. kui me soovime suuremat Iraani ja Euroopa Liidu vahelist ähm, koostööd peale kaubanduse äh, äh, ja äriküsimustes äh, ka muudes valdkondades, nagu näiteks tehnoloogia, akadeemi, liine, koostöö, keskkond ning jätkusuutlik kasv. Need on valdkonnad, kus Euroopa Liidul on nii ekspertteadmisi kui huve, kus ja Iraanil on eh, vajadused ja huvi Euroopa kogemustest kasu saada. on ka selliseid valdkondi, kus me pole nõus ning kus on võimalik kriitiliselt eh, nii Eh, kriitiliselt vaadata Iraani poole, kui iraanlastel vaadata Euroopa Liidu poole. seda, sellest ei tohiks mööda vaadata, seda ei tohiks ignoreerida, see peaks olema võimalus liikuda edasi, et eh, probleem eh, kas laheneks või et jõutaks ühistele seisukohtadele kas või selleks osas, et kuidas mitte teineteisega nõus olla see peaks olema osa kontekstist ja raamistikust, mis leiab lahenduse kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. sellega seoses soovitame eh, näiteks töökomisjonide loomise eh, osas, kus osaleks eh, riigiteenistujad ja eksperdid, selle asemel, et kõik läbirääkimised toimuks poliitilikute vahel kõrgemal tasandil. on ka teisi valdkondi, näiteks äh, regionaalsetes küsimuses, kui näeme, milline on ebastabiilsus äh, Iraagis ja Afganistanis, äh, jätkuv verine kodusõda Süürias on samuti oluline, Iraan on seal oluline osapool ning pikas perspektiivis, kui soovitakse konflikt lahendada, siis Iraani koht läbirääkimiste laua taga on paratamatu see, need on küsimused, kus me ei ole alati Iraaniga nõus, kuid selleks, et neid probleeme lahendataks, peab äh, Iraan istuma laua taha ning selleks, et ta seda teeks, tuleb Iraaniga rääkida, mitte Iraani poole rääkida. Need on meie meelest äh, olulisemad äh, valdkonnad, kus oleks võimalik nii koostööd teha kui lahendada küsimusi, mis seni on olnud ähm, konfliktsed ning äh, mõningate konfliktide tagajärg loomulikult on ka äh, äh, sundmigratsioon, pagulased, kes põgenevad sõja ja vägivalla eest. see on taaskord üks neid märke sellest, et kui midagi selles piirkonnas toimub, siis Euroopa Liit ja Iraan on ikka samas paadis see, mis toimub selles piirkonnas, ei puuduta mitte ainult Iraani, Iraan pole mitte ainult asjaga seotud, vaid see mõjutab ka Euroopa Liitu. sellepärast on meie strateegilistes huvides jätkata eh, pidevat dialoogi kõigi asja osapooltega või vähemalt eh, olla eh, võimelised mõjutada neid konflikte, mis meie kõigiga seotud on. suur tänu teile härra Howitt, eh, raportöör ei ole siin. kas meil on koordinaatoreid äkki, kes soovivad sõna võtta? härra Preeda, kas teie sooviksite midagi öelda? ei soovi. härra Tšanok? ei kas keegi soovib midagi öelda? härra Pitella, vabandust, ei. härra Pugner. ma näen siin selles uuringus teatud äh, vajakajäämisi, näiteks leheküljelt seitseteist 17 äh, öeldakse, et kaubandus ja kaubavahetus äh, parandavad elanikkonna olukorda Iraanis. mina leian, et vastupidi on hoopis, sest, äh, sest äh, islamirevolutsioon on see, kes selle raha põhi, esimeselt esimesele saa-, esimesele endale saab ja seda raha võiks äh, äh, hoopis äh, selle raha abil elanikkonna rahva, rahulolematust maha suruda, seda tehakse, võib-olla see on pessimistlik lähenemine, aga see on kindlasti üks võimalus, mida peame arvesse võtma, nii et selle küsimuses peab olema ettevaatlik ja veel üks punkt, punkt neli leheküljel kaheksateist keskkonnaküsimused siin äh, on ka äh, suur katastroofi oht, kasutan meelega sõna äh, katastroof. Äh, Ormiala järve lähedal on tõeline keskkonnakatastroofi oht ja tuumajulgeolek. me teeme koostööd, praegu toimub koostöö tuumajulgeoleku osas Iraani ja lääneriikide vahel, arvan, et et see raport vajab teatud äh, parandusi ning peab pisut kaugemale minema mõningates küsimustes. suur tänu teile. härra Postinaru, palun. suur tänu teile, mul on ainult kaks äh, lühikest kommentaari, mis väljendavad ka minu muret. kõigepealt peaksime pöörama tähelepanu Iraani poolt mängitavale rollile Süüria äh, kriisis eh, headel ja halbadel põhjustel peame arvesse võtta, et kõik meie dialoogid Iraaniga peaks välja selgitama, kuidas eh, Iraani poolt mängitav negatiivne roll võib mõjutada eh, meie suhete halvenemist, peame seda küsimust nendega ähm, arutama ning teine asi, mis on veel murettekitavam, praegu Äh, aina rohkem äh, koguneb Hezbollahi äh, kätte ähm, relvi, nad lähevad välja Süüriast ning Hezbollahi kätte jõuab piisavalt palju relvi, kui see relvade arv ületab ohtlikud, ohtliku taseme, võib tekkida piirkonnas suur konflikt, see on oluline tundlik küsimus, peaksime sellega tegelema, peaksime seda arutama ausalt Iraaniga, aga parem on olla ettevaatlik, mitte uskuda illusioonidesse ja utoopiatesse, peamegi tegutsema õiglaselt, pragmaatiliselt, aga need kriitilised küsimused tuleb siiski äh, arutusele võtta. suur tänu, härra Postinaru, kas keegi soovib veel sõna võtta? sellega oleks siis kõik ja härra Parssidil on sõna. suur tänu ma vastaksin ükshaaval küsimustele, mis puudutab kaubavahetust Iraaniga ja seda, et see äh, mõjuks positiivselt hierarhiale ja mitte elanikele, näitab pisut simplistlikku olukorda, arusaama sellest, kuidas toimib Iraani ühiskond kuigi ähm, äh, on, kuigi revolutsioonipartei on äh, väga võimas, ei kuulu siiski kogu vara Iraanis mõne üksiku kätte teiseks, äh, võttes arvesse, kui äh, pikalt on embargo kestnud, äh, on selge see, et majandusembargo, majandussanktsioonid mõjutavad kõige vähem just eliiti. mõelgem Iraagi peale, ükskõik kui väga Iraaki Eh, kiusati ja eh, pigistati, jõudis eh, kogu raha ikkagi lõpuks Saddam Husseini kätte. nii et kogu lugupidamisega me teeme, mida tahame, Iraani eliidi kätte jõuab alati piisavalt raha. peame mõtlema selle peale, mis on Iraani riigi jaoks kasulik, mis on meie jaoks kasulik. meie jaoks on kasulik vähem töötust, rohkem heaolu ning rohkem piirkondi, kus nad oleks nõus meiega koostööd tegema ehk siis eh, mitte, mm, mitte ainult majandusküsimuses, me kasutame majandust selleks, et rohkem koos tegutseda, kas see tähendab seda, et nad meiega silmast silma näevad, kas see tähendab seda, et elanikud muutuvad Euroopa meelsemateks, ei, pole garantiid kummaski suunas, selge on aga see, et isolatsioon ei äh, ole aidanud kedagi, keda meie oleksime eeldanud, eelistanud toetada, võib-olla peaks nüüd mõtlema uue strateegia peale, millel äh, on äh, uusi võimalusi koos tegutsemiseks, koos mõjutamiseks erinevate rühmituste vahel ja see võib-olla avab ka Iraani ühiskonna nende jaoks, kes Iraanis elavad jah, ormi ja järve, sellest me ei rääkinud, sellega peaks eh, tegelema. Eh, see on tõesti keskkonnakatastroof, aga see pole ainus, sellele on lihtsalt rohkem tähelepanu pööratud, sest väga hirmus on vaadata, kuidas üks järv lihtsalt ära kaob, aga kui vaatame struktuuriliselt, eh, siis tegelikult on see ainult jäämäe tipp, tegelikult on probleem selles et vett äh, ei taaskasutata ja seda riigis, kus äh, äh, kus vee jõudmine keskkonnasüsteemi on väga ebastabiilne ning massiline linnastumine viimase kolmekümne aasta jooksul, kus ei ole toimunud piisavalt linnaplaneerimist ning võttes arvesse, et kasutatakse massiliselt kastmist, see kõik on kaasa toonud olukorra, kus olukord on jõudnud kriitiliseks ja see tähendab seda, et on tekkinud suur veepuudus ja aina rohkem sõltutakse sesoonsest vihmaperioodist, eh, eh, et lootagi vähemalt, et veevarud jätkuvad eh, järgmise, jäävad välja järgmise talveni. nii et jah, Ormia järv on oluline, kuid struktuurilised probleemid keskkonna, keskkonnatehnoloogia Euroopa Liidust oleks palju kasulikum eh, Iraani linnadele ja kogu riigile ja mis puudutab Iraani rolli Süürias ja Hezbollahit, siis eh, küsimus pole siin selles, et me üritame eh, unustada, et selles piirkonnas on võimusuhted, mis paljude liikmesriikide meelest on regionaalse stabiilsuse jaoks ohtlikud, selles pole küsimus. selleks, et meil oleks strateegiline jätkusuutlik dialoog Iraaniga, peame arvesse võtma ka seda, mis on nende arvates äh, nende äh, riiklikes huvides. see ei tähenda seda, et me tunnistame, et neil on õigus või et me mingites punktides järele anname, vaid äh, peame aru saama, et neil on oma põhjused tegemiseks seda, mida nad teevad ja see ei tähenda seda, et nad üritavad meid ärritada, nad peavad mõtlema selle peale, kas nad tunnevad ennast ohus olevat. me ei pruugi nende seisukohtadega nõus, me ei pea nende seisukohtadega nõus olema, aga peame neid arvesse võtta, kui soovime nendega läbirääkimisi pidada. see on esimene põhjuseks, miks meie räägime dialoogist, võrdsete dialoogist, mitte eh, sõrme eh, vibutamisest. me ei pea lihtsalt eh, neile ette lugema, mida nemad peavad tegema ja kuidas nemad peavad meid tunnistama sest kui me seda teeme, siis see sõnum ei jõua eluilmaski kohale, see ei lähe läbi. Nemad ei, ei leia, et nad on piisavalt nõrgad selleks, et nende peale eh, lõuataks või et neid õpetataks, eh, kuidas elada. ja sellega seoses on minu meelest see üks esmaseid eh, õppetunde ühisest ülevaate tegevusest senikaua, kuni me neid arvesse ei võtnud, nende prioriteete ja arvamusi arvesse ei võtnud Eh, kui me neid arvesse ei võtnud, mitte nõus olnud, vaid arvesse ei võtnud, siis ei olnud võimalik kuidagi edasi minna äh, aruteludega, meil oli vaja vastastikust, eh, tõelist vastastikusust eh, ja ei maksa arvata, et seda õppetundi ei saa levit-, ega ta ka teistele küsimustele jalgratast pole mõtet leiutama hakata. suur tänu ja nüüd Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on ühise arutelu partnerluse koostöölepingu sõlmimise kohta Türkmenistaniga. Äh, seitseteist ja kaheksateist päevakorrapunktid, raportöör on Ramona Nikolemanescu. ütleksin, et see on jätkuks meie arvamusvahetusele selle lepingu osas esitati sada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut, millest mõned soovitasid partnerluse koostöölepingu sõlmimise edasilükkamist. olen aru saanud, et raportöör on, leppis kokku variraportööridega selles osas, kuidas edasi liikuda, mis oleks tähendanud siis eh, teatud realistlike nõudmiste esitamised eh, edasise äh, Ehm, eh, edasise töö tegemiseks ma tervitan Toivo Klaari siin, kes eh, ehm, on meie välisteenistusest ja kes hiljem võtab sõna. nüüd ma paluksin, et proua Ramina Manescu võtaks eh, sõna ja tutvustaks meile raportit. That was not Ramona Manescu. ei olnud Ramona Manescu. Thank you, chair. jaa, tõesti õnneks, suur aitäh, härra esimees kõigepealt tahaksin ma tänada Ahveti sekretäriaati ja variraportööre väga hea koostöö eest ja selle töö eest, mida me koos oleme suutnud ära teha. ja tahaksin tänada ka äh, välisteenistuse esindajat äh, nendepoolse teabe ja koostöö eest, mis on olnud väga tõhus ja väga suureks abiks äh, selle toimikuga töötamise puhul. ma tahaksin öelda ka, et Euroopa välistus, välisteenistus võib olla kindel, et ähm, variraportööride kohtumistel on äh, võetud vastu konkreetseid otsuseid ja me oleme valmis äh, panustama püüetesse eh, parandamaks olukorda Türkmenistanis seoses õigusriikluse ja inimõiguste eh, parandamisega. me teame, kui palju välisteenistus on juba tööd teinud selle eh, teemaga seoses. härra esimees, nagu te mainisite, siis muudatusettepanekuid on kolleegid tõesti esitanud palju, meil on olnud Euroopa Liidu eh, eriesindajaga härra Burjaniga ka arvamuste vahetus eh, ja pärast eh, meie kohtumist variraportööridega on välja tulnud selge enamus selleks, et ahvetis hääletataks äh, nõusoleku osas positiivset, kuid seda me ei saanud ja seetõttu äh, me oleme langetanud äh, mõistliku otsuse ja Arveti laiendatud juhatus peaks taotlema minu, äh, peaks kaaluma minu taotlust ajutiselt peatada see soovitus, meil on vaja kaasnevat resolutsiooni ja seda senikauaks, kuni Ahvetis on võimalik üles ehitada selge konsensus selleks, et selle partnerluse koostöölepingu osas positiivselt hääletada seda sellepärast, et äh, me tahame äh, tegelikult partnerluse koostöölepingu poolt äh, ja nõusoleku poolt hääletada, kuid seda teatud tingimustel. nimelt ainult olukorras, kui see tõesti aitab kaasa reformide läbiviimisele Türkmenistaniga, Türkmenistanis. ma olen teinud ka taotluse eraldi menetluseks, mille käigus parlament saaks väljendada oma seisukohta partnerluse koostöölepingu kontekstis ja äh, tegemist on vahearuandega mm, ja see vastab äh, kodukorra artiklile üheksakümmend üheksa punkt kolm. Äh, selline ettepanek vahearuandeks on tehtud selleks, et kaasata teatud võtmetähtsusega elemente, mille osas me variraportööride kohtumisel oleme kokkuleppele jõudnud. see puudutab neid samme, mida Türkmenistani ametivõimud peavad astuma õigusriikluse ja inimõiguste valdkonnas. me räägime reaalsetest reformidest ja nende läbiviimisest, tõhus ja toimiv seiremehhanism, kaasa arvatud konkreetsed elemendid sellega seoses, mida tuleks esitada Euroopa parlamendile ja seda peaks tegema Euroopa Välisteenistus ja komisjon ja loomulikult on vaja äh, ka äh, Ashgabadis täieõiguslik esindus avada, see on meie arvates väga oluline äh, ja see on ka toetav faktor lõppeesmärgi saavutamiseks kui Euroopa Parlament äh, võtab äh, resolutsiooni äh, vastu selle vaheranda põhjal, siis ahvet saaks perioodiliselt seirata hinnata äh, edusamme ja eesmärkide täitmist. ja kui äh, progress saab äh, positiivse hinnangu, siis võib nõusoleku menetluse taas käima lükata, pidades silmas võimalikku positiivset hääletustulemust partnerluse koostöölepingu kontekstis, mis meie arvates on vajalik ja seetõttu me ootame, milline on laiendatud juhatuse otsus sellega seoses ja täna tõenäoliselt see otsus ka langetatakse ma tean, et sekretariaat on juba äh, laiali saatnud äh, kirja äh, ja me kõik teame sellest teemast, mis puudutab sellise vahearuande või raporti sisu, siis mina teen tihedat koostööd variraportööridega ja me lepime kokku siis selles, mis sinna dokumenti peaks sisse minema. ma tahaksin rõhutada ka seda, Äh, mis puudutab ähm, EAS-i esindaja mm, pidevat tööd äh, seoses suhetega Türkmenistani esindajatega ja me peame tunnustama neid samme, mida on astutud ja neid saavutusi, mida on äh, suudetud korda saata tänaseks päevaks. ja hea ja positiivne märk on ka see, et ähm, Türkmenistan on juba võtnud vastnud äh, riikliku tegevuskava inimõiguste valdkonnas kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. tegemist on kavaga, mis võeti vastu äh, ÜRO ekspertide toel ja abil äh, ja ma usun, et see on midagi, mis näitab meile seda, et Türkmenistani pool on tõesti valmis edasi liikuma ja see näitab ka seda, et lootust on, et Türkmenistani ametivõimud äh, teevad ka edasisi samme edasi. Äh, ma ootan pigisilmi seda otsust, mida siis äh, laiendatud juhatus täna peaks tegema siin ahvetis ja ma ootan pikisilmi ka tulevast koostööd variraportööridega kõigepealt muidugi ja siis ka välisteenistuse esindajaga selleks, et Äh, meil oleks võimalik edasi liikuda ning selleks, et lõppude lõpuks äh, hääletada siis äh, positiivselt selle partnerluse koostöölepingu osas Türkmenistaniga, aitäh! Thank you, now suur aitäh! ja nüüd vastavalt meie kodukorrale peaksid saama sõna variraportöörid, kuid ainult üks meie kolleeg on variraportööriks sellel teemal ja tema on härra Bettini. palun, kas te soovite sõna? kui jah, siis palun, sõna on teil sei il solo che è qui. Te olete ainus, kes siin on? Grazie, president. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin kõigepealt tänada härra vabandust, proua Maneskut, raportööri, eh, see eh, olukord on poliitiliselt väga keeruline ja meie raportöör on väga suure töö ära teinud temapoolsetes ettepanekutes äh, on äh, ära toodud kompromissettepanekud ja äh, ma olen kindel, et ta on ära kuulanud väga hoolikalt kõik need ettepanekud, mida erinevad fraktsioonid on esitanud. ilmselgelt on asjad üsna lihtsad, meie ju tahame seda partnerluse koostöölepet vastu võtta, kuid selle leppe heakskiitmine peab minema ja toimuma käsikäes selgete ja nähtavate edusammudega inimõiguste valdkonnas ja seda siis riigis, kus endiselt äh, on suuri-suuri puudujääke selles valdkonnas. ajakirjandusvabadus, äh, kodanikuvabadusega äh, seotud probleemid. Türkmenistan on üks neist riikidest, kus ähm, olukord ei ole just kiita ja äh, rahvusvahelistes edetabelites on ta üsna halval äh, positsioonil. ja äh, me oleme lõppude lõpuks jõudnud üsnagi selgele kokkuleppele. meie peame Türkmenistani kontekstis paneme paika eesmärgid, mis oleksid äh, konkreetsed, praktilised ja kontrollitavad. Äh, nad peaksid äh, meile näitama äh, ka edusamme ja loomulikult me ei taha öelda, et Türkmenistan peab lahendama kõik oma probleemid, me tahame, et nad äh, seatud eesmärke tõsiselt võtaksid äh, et nad lihtsalt ei esineks avalike avaldustega, mis äh, jäävadki tühjadeks sõnadeks. me tõesti tahame, et nad äh, reaalselt äh, neid eesmärke täidaksid ja et nad saavutaksid kontrollitavat, mõõdetavat, äh, nähtavat edu. Äh, me ei äh, taha võimatut, me tahame näha, et paraneks paljude praegu kannatavate inimeste olukord ja see oleks sümboolne samm edasi selles protsessis me ei püüa üleöö kõiki probleeme lahendada. me oleme teinud ettepaneku praktiliste edusammude saavutamiseks ja mina omalt poolt toetan täielikult raportööri. mina usun, et äh, töötades käsikäes välisteenistusega on võimalik mm, õige suund paika panna ma arvan, et äh, see aitab meil kaasa äh, selgete ja mõõdetavate eesmärkide paikapanemisele ja ma usun, et meie äh, suhetes Türkmenistaniga toob see kaasa edu. ja nüüd, mis puudutab ajakava, siis väga keeruline on öelda, millal me oma eesmärgid saavutame, aga ma arvan, et me saame vähemalt alustada ja me peaksime seda tegema kohe selleks, et saada need äh, soovitud äh, eesmärgid võimalikult kiiresti, aitäh uh,! To... järgmine kõneleja suur aitäh, ma väga vabandan raportööri ees, et ma algusest peale siin ei olnud ähm,. aga ma tean, milline on tema seisukoht, sellepärast et me oleme seda koosolekutel arutanud äh,. ja loomulikult äh, me toetame raportööri otsust äh,, aga me peame ühe asja selgeks tegema äh, Eh, see tegelikult puudutab lähendatud juhatust pigem kui seda koosolekut siin. nimelt eh, tuleb kokku leppida, milline peab olema see tekst seal vaheraportis või aruandes. Eh, see peaks olema aluseks võib-olla meie edasisteks arenguteks või peab olema mingi täiesti eraldiseisev tekst. me peame seda veel otsustama. minu kolleeg just rõhutas siin ka seda, et oluline on siinkohal see, et me peame endale selgeks tegema selle, et me ei taha siin venitamistaktik-, aga tegeleda me ei taha Türkmenistani takistada partnerluse koostöölepingut saamast. meie omalt poolt äh, tahame siiski äh, tagada selle, et äh, riigis toimuksid edu, edasiminekud õigusriikluse valdkonnas ja ka inimõiguste valdkonnas. ja meie usume, et need eesmärgid on täielikult saavutatud kasutatavad ja see võimaldaks meil omalt poolt äh, äh, tulla välja tegevustega äh, ja me tahame seda teha selleks, et näha, et Türkmenistan ja tegelikult kogu see piirkond liiguks äh, õiges suunas edasi. Türkmenistan on väga oluline riik äh, seal piirkonnas ja seetõttu me peame selle riigiga suhetes olema eriti ettevaatlikud praegusel hetkel. veel üks aspekt, äh, mida me ei ole arutanud eelnevatel koosolekutel, puudutab poliitilist laadi küsimusi. minu fraktsioon mõtleb praegu selle peale, milline oleks kõige parem viis kaasata Veneetsia komisjon välja pakutud Türkmenistan Afganistani põhiseaduse reformi kontekstis, ehk siis kas eh, Veneetsia komisjon peaks omapoolse soovituse tegema, milline on kõige mõistlikum viis sellele probleemile lähenemiseks ma tahaksin rõhutada siin seda, et me oleme raportööri otsusega täielikult nõus ja me oleme ka tulevikus valmis igakülgseks koostööks, aitäh! Eduard, please, floor is yours. Eduard, palun, sõna on teil. suur aitäh, härra esimees, minu poolt kaks lühikest märkust. kõigepealt suur aitäh raportöörile tehtud töö eest liigumaks edasi selle teemaga ja suur aitäh ka selle eest, et ta äh, suutis leida tee, kuidas olla äh, kaasatud selle probleemi lahendamisse. ma leian, et partnerluse koostöölepingu ellurakendumine Türkmenistaniga äh, saaks äh, vallandada täieliku pol-, äh, potentsiaali ja annaks parema platvormi Euroopa Liidule mm, dialoogiks selle riigiga ja ma tahaksin siinkohal korrata seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid, praegusel hetkel on oluline mm, poliitiliselt olla endiselt aktiivne suhetes äh, Türkmenistaniga. Äh, me ei tohi korrata mõne aasta taguseid vigu, kui me äh, heitsime kõrvale selle faili, see tähendab seda, et me peame ümber korraldama delegatsioonid sellesse riiki, me peame saatma reaalse delegatsiooni sinna, vaatamaks, milline on olukord koha peal, selleks, et arendada inimestevahelisi kontakte Äh, suhetes Türkmenistaniga. suur aitäh, härra Kugan ja nüüd äh, annan ma sõna äh, Kesk-Aasia osakonna juhatajale EAS-is Toivo Klaarile, palun. aitäh. nagu te teate ja nagu me kõik teame, kahepoolsed suhted Türkmenistani ja Euroopa Liidu vahel äh, käivad äh, ajutiste kaubanduslepingute alla, mis on pärit aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa, seega teisisõnu, praegune raamistik poliitiliste arengute ja inimõiguste arut-, arutamiseks on väga piiratud. ning seetõttu meie loomulikult eelistaksime edasi liikuda, me sooviksime, et partnerlus- ja koostööleping ratifitseeritakse, sest see annaks meile, meie arvates äh, olulise aluse tegutsemiseks. tahaksin teile kinnitada, et me jagame teie muret inimõiguste olukorra pärast selles riigis ja me oleme pro inimõiguste probleemile tähelepanu juhtinud kõikidel tasanditel aga ainult partnerlus- ja koostööleping annab meile õigusliku aluse seda teha ja võimaldab Euroopa Liidul paremini nõuda positiivseid arenguid riigis kõrge esindaja komisjoni asepresident on reageerinud soodsalt Euroopa Parlamendi taotlusele eh, info jagamise kohta, eh, info jagamise kohta sellel teemal, mis puudutab eh, meie inimõiguste teemalisi suhteid möödunud aastast alates on äh, meil toimunud ligemale viiskümmend kohtumist raportööri, ahveti sekretariaadi variraportööride ja peaaegu kõigi fraktsioonidega selleks, et anda äh, ajakohast infot inimõiguste ja poliitiliste olukorra kohta Türkmenistanis. meil on toimunud ka video äh, konverents parlamendisaadikutega enne parlamentide vahelist dialoogi Äh, välisteenistus on äh, andnud ka inimõiguste komisjonile äh, ülevaate kahe tuhande viieteistkümnendal aastal inimõiguste dialoogist ja teeme sama ka tegime sama ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see üritus toimus Brüsselis seitsmeteistkümnendal mail. välisteenistus on samuti varustanud infoga kodanikuühiskonna or organisatsioone me oleme jaganud ka konkreetsete juhtumite kohta käivat infot, näiteks äh, vangide olukorra kohta ja nõnda edasi nagu kirjas mainitud, äh, kirjas, mille kõrge esindaja asepresident Mogherini saatis komisjoni esimehele Elmar Brokile, on välisteenistus äh, pakkunud välja ka infovahetuse inimõiguste olukorra kohta Türkmenistanis uue inimõiguste strateegia välja, ettevalmistamise kontekstis ja selline Äh, infovahetus äh, toimub äh, pärast, pidi toimuma pärast Euroopa Parlamendi delegatsiooni visiiti Türkmenistani, mis kahjuks jäi ära. mis puudutab Veneetsia komisjoni, siis Veneetsia komisjoni osalus uue Äh, Türkmenistani põhiseaduse koostamisel see teema tõstatati kaheksanda inimõiguste dialoogi raames töö äh, Türkmenistaniga, mis toimus Brüsselis seitsmeteistkümnendal mail. Äh, asevälisminister Hadžijev rõhutas, et Türkmenistan tervitab igasuguseid, igasugust panust rahvusvahelistelt organisatsioonidelt selle põhiseaduse koostamisse ja samuti nende organisatsioonide kommentaare põhiseaduse kohta. mis puudutab Euroopa Liidu delegatsiooni avamist, siis oleme juba varem rõhutanud, et meie loomulikult oleme täiesti nõus selle põhimõttega, et oleks hea, kui meil oleks täieõiguslik delegatsioon Türkmenistanis, aga ilmselgelt on asi kinni eelarves siiamaani ei ole seetõttu eh, välisteenistus saanud Türkmenistanis luua Eh, täieõiguslikku delegatsiooni ja need eelarvepiirangud ei ole kuhugi kadunud. loomulikult Euroopa Parlamendi toetusega võib selles vallas võimalusi juurde tulla. Eh, samas meil on aga Ashabadis kontaktbüroo ning eh, meie suursaadik on seesama inimene, kes täidab suursaadiku funktsioone Ankaras. aitäh, härra esimees! aitäh! ja nüüd annaksin sõna jällegi meie raportöörile, proua Maneskule, palun. aitäh, esimees. mina tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid selles arutelus. tõepoolest, meil on, me oleme väga üksikasjalikult seda partnerlus- ja koostöölepingut are-, arutanud ja vajadus see leping heaks kiita, sest nii nagu kolleeg härra Kukan äh, ja ka teised kolleegid ütlesid, on see ainukene vahend, äh, mis on juriidiliselt siduv äh, Türkmenistani võimudele. nii et, et me tõesti tahame selle, selle nõusolekut toetada, aga minu kolleegid ja variraportöörid on rõhutanud ka täiesti õigesti seda, et on vaja äh, Türkmenistani poolel teha rohkem jõupingutusi inimõiguste vallas, õigusriigi põhimõtete järgimise vallas, reformide vallas. me ei soovi äh, seda protsessi peatada, me ei taha, et protsess äh, tagurpidi hakkaks kulgema, me tahame lihtsalt äh, näidata oma täielikku toetust ja poliitilist pühendumust ning seetõttu äh, olemegi jõudnud kompromissini, et me koostame vaheraporti vastavalt kodukorra reeglile üheksakümmend üheksa, sest me leiame, et äh, niimoodi jääb see äh, teema meie aruteludes olulisele kohale, see jääb meie prioriteetide hulka me tahame, et see protsess jätkuks, sest me soovime, et niipea kui võimalik, saaksime me siis heaks kiita selle äh, partnerlus- ja koostöölepingu ja saaksime niimoodi toetada äh, välisteenistuse ettevõtmisi ja koostööd Türkmenistaniga. suur aitäh! aitäh! lugupeetud proua Manescu ja pärast seda arutelu on selge, et me äh, saadame selle teema laiendatud juhatusele, kes siis äh, otsustab, mida raportööri taotlusega teha. Äh, me siin arutasime, et võib-olla võiks siis ajutiselt tõesti peatada selle nõusande menet-, menetluse aga me hoiame siis komisjoni liikmed kursis sellega, mida otsustatakse. nüüd oleme ammendanud seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti ja läheme nüüd üheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liid, Liidu strateegiline kommunikatsioon võitluses äh, kolmandate osapoolte propagandaga, tegemist on algatusraportiga äh, väga asjakohasel teemal, arvestades praegust olukorda Äh, arvestades seda, mis äh, maailmas äh, infoedastuse, kommunikatsiooni ja interneti vallas toimub ja meie raportööriks on ECR fraktsiooni kolleeg proua Fotiga, kes tutvustab oma raporti üksikasju. tegemist on esimese mõttevahetusega selle strateegilise teatise osas tegemist on väga õigeaegse resolutsiooniga ning ma arvan, et see aitab meil toime tulla desinformatsiooni, vastuinformatsiooni, hübriidse informatsiooni äh, teemaga. Äh, e, eriti puudutab selline info suhteid Venemaaga, idapartnerlust, suhteid Ukrainaga, äh, Hollandi referendumit ja see on, me teame, et arutelud Hollandi referendumi üle olid tugevasti propagandast mõjutatud ja me peame tõe ja oma seisukohtade eest võitlema ja selleks, et me nendes aruteludes saaksime jõuliselt esineda, peaksime me mõistma, millised on meie vastaste kasutatavad meetmed ja me peaksime nendega kohanema ning me oleme äh, juba välisteenistu-, välisteenistuses on juba asutud olulisi samme, seal on loodud üksus äh, vastupropaganda jaoks, aga ma arvan, et parlamendil peaks olema samuti võimalus oma seisukohti välja öelda, teha soovitusi teistele Euroopa Liidu institutsioonidele selle kohta, kuidas me saaksime tegutseda tõhusamalt, võideldes propagandaga ja äh, propageerima seda, mida meie toetame, demokraatiat, vabadust, õigusriiki, inimõigusi. ja seda kõike äh, silmas pidades annaksingi nüüd sõna meie raportöörile proua Fotigale, palun proua Fotiga, teil on sõna aitäh, esimees, aitäh, et andsite mulle võimaluse oma raportit tutvustada. ma olen teiega täiesti nõus, et äh, see teema on äärmiselt oluline parlamendi eh, juhatus ähm, on eh, tõesti mõistnud, kui oluline see teema on, lubades seda algatust raportit koostada ja tahaksin kõigepealt tänada paljusid inimesi, kes eh, mind aitasid selle raporti koostamisel või selle raporti esimese versiooni koostamisel. tahaksin kõigepealt tänada Ahveti komisjoni sekretariaat ja e, iseäranis proua Johanna Kaminskat ja samuti tahaksin tänada e, välisteenistuse esindajaid ja iseäranis Silvia Manzatot ja Charles Portmanit, e, kes otseselt et vastutab siis selle eest, kuidas Äh, toimub strateegiline kommunikatsioon Euroopa Liidu tasandil äh, ja te ütlesite juba, et äh, loodi siis härra Portmani poolt väikene üksus välisteenistuses, mis just võitleb desinformatsiooniga, mis pärineb Vene Föderatsioonist ning on peamiselt seotud äh, Ukraina ründamise ning äh, Krimmi annekteerimisega ja mina alustaksin sellest, et äh, mida ütles kõrge esindaja nende ohtude iseloomu kohta, millega Euroopa Liidul tuleb silmitsi seista mõnede jaoks meist on täiesti ootamatu Äh, äh, selline uut, uus oht. Ähm, see, see oht on eriti tugev idas. Äh, selle ohu taga on Venemaa Föderatsioon ja me nägime, kuidas sündmused kulmineerusid Eestis. ja hiljem on siis siis äh, äh, leidsid aset veel sellised sündmused nagu Venemaa-Gruusia sõda, katsed äh, annekteerida osa Gruusia territooriumist, siis loomulikult veel Krimmi annekteerimine meil on veel üks uus probleem ja seda on tunnistanud kõik olulised osapooled rahvusvahelises kogukonnas, nimelt oht, mis seiab me,, ähvardab meid lõunast. destabiliseerimine Marrakechist Bangladeshini, iseäranis need terroriohud ähm, meie vahetus naabruses ja ka meie enda territooriumil, mida panevad siis toime erinevad radikaalsed organisatsioonid nagu Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra ja teised taolised organisatsioonid. ma võiksin siin neid palju üles lugeda. selle ohu iseloom on selline, et see ei puuduta mitte üksnes Euroopa Liidu naabrust, vaid äh, tänapäeval on piirid niivõrd häguseks muutunud, et Euroopa te Liidu territoorium ja liikmesriikide territoorium on sattunud ohtu. me peame tunnistama, kirjeldama ja mõistma seda mitmetasandilist ohtu, mis strateegilise kommunikatsiooniga kaasneb, sest tihtipeale see info on just nimelt kujundatud niimoodi, et arvestatakse iga liikmesriigi eripäradega ja, ja teemadega mis puudutab Venemaa propagandat, Kremlist tulevat propagandat, siis äh, paljude parlamendifraktsioonide esindajad, kes olid kohal meie mitteametlikel kohtumistel, andsid mõista, et nad eelistaksid, et mainitakse ka Kremli rolli aga me peame arvestama ka sellega, et strateegilise kommunikatsiooni vallas on tegemist nii riiklike kui ka mitteriiklike eh, osapooltega. näiteks kui me räägime sellistest organisatsioonidest nagu Daesh, eh, siis siin on ilmselgelt tegu asümmeetrilise sõjaga, aga Ukraina puhul eh, riik toetas sellist hübriidset äh, info edastust. nii et, et see teema on tõesti äärmiselt keeruline ja seetõttu oli raportid äärmiselt raske struktureerida sest äh, tegemist on tõesti väga innovatiivse probleemiga, aga äh, nende inimeste abiga, keda ma juba mainisin ja tänu ka äh, variraportööridele olen suutnud, ma olen variraportööridega juba kohtunud ähm, ja tänu härra Jerši Äh, Pomjanovski äh, abile äh, suutsime me kokku panna selle teksti esialgse versiooni. see teema on äärmiselt keeruline, see on juba põhjustanud kommentaare väljastpoolt ja muide seda mainis ka Sputnik ning, ning Äh, sellele viidati juba enne seda, kui esimene versioon minu tekstist sekretäriaati jõudis. jah, väga naljakas asi, aga äh, äh, Sputniku trollid olid juba teadlikud nendest seisukohtadest, mida me tahtsime väljendada. nii et, et see teema on tõesti väga oluline ja väga asjakohane. ma usun, et paljud poliitikud iseäranis vanades Euroopa Liidu liikmesriikides mainisid, kuivõrd traumaatiline oli teada saada, et, et nende oma riikide kodanikud, noored inimesed iseäranis tahavad liit-, liituda äh, islamiriigiga, tahavad äh, sinna minna ja siis võib-olla tulla tagasi oma äh, kodu Euroopa Liitu ning pidada siin asümmeetrilist sõda, panna toime rünnakuid omaenda ühiskonna vastu. ja see on tõesti väga dramaatiline teadmine ning Äh, soov ohtude iseloomust aru saada, neid äh, ohtusid määratleda, määratleda vahendeid äh, ja viise, kuidas tegutseda ja siis vastu astuda edukalt sellisele ohule või, või nii palju kui võimalik, tundub olevat äärmiselt oluline. ja tahaksin samuti tunnustada seda tohutut sammu edasi Äh, võiks lausa öelda olulist verstaposti, mis äh, on eesistuja Läti, Läti eesistumise tulemus. Äh, nimelt pandi paika sammud, mis on vajalikud. ja mina tahaksin samuti avaldada tunnustust ja hinnata positiivselt seda äh, ühisraamistiku teemalist kommünikeed, äh, mille kõrge esindaja on teinud. Äh, see on oluline samm edasi, niisiis ma jään ootama kolleegide ja variraportööride kommentaare ning ma loodan, et meid ootab ees väga tõhus koostöö. ma arvan, et see teema väärib seda et me saavutaksime tõelise üksmeele ja paneksime paika, milli-, millised asjad on reaalsed, sisulised ja või-, võivad olla laastavad tagajärjed Euroopa Liidule, aitäh! aitäh, proua Fotiga! mõne, mitte, üsna mitmed inimesed on sõna soovinud, teeksin ettepaneku, et te piirduksite kahe, kahe poole minutiga ja Ungurjanu kõigepealt Rahvapartei esindaja aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri suurepärase töö eest. ma arvan, et meie lähtepunktiks peaks olema nõukogu teatised, näiteks need, mis langetati märtsis kaks tuhat viisteist ja samuti Euroopa Liidu regionaalne strateegia Iraagi ja sõja jaoks Äh, sest et vaatamata rahaliste vahendite nappusele äh, on Euroopa Liit selles vallas juba üsna palju head tööd ära teinud. ühe asjaga peaksin raportis veel arvestatama, äh, see on propaganda ja desinformatsiooni iseloom. Nende kampaaniate iseloom, millega me praegu silmitsi seisame. Nende al-, neid algatatakse kohe väljaspool Euroopa Liidu piire, nii idas kui läänes, aga nad on suunatud Euroopa Liidu üldsusele veel üks oluline asi on, eh, kuidas ühiselt eh, astuda vastu Venemaale ja Islamiriigile ja kuidas seda käsitleda samas dokumendis, samas raportis eh, ma ütleksin, et me tegeleme sama probleemi kahe erineva tahuga. kõigepealt desinformatsioon, mis on meie mõeldud diskrediteeriva demokraatlikke väärtusi ja institutsioone ja teiseks süsteemne propaganda, mis viib kaasa radik-, toob kaasa radikaliseerumise ning hävitab elusid ja Euroopa eluviisi. see on selline põhimõtteline lähenemine, mis leiab kajastamist nendes muudatusettepanekutes, mida mina peatselt esitan. loomulikult et tahan jätkata tööd selle raporti vallas proua Fotiga ja teiste kolleegidega. suur aitäh ja hetkel on see minu poolt kõik. aitäh, härra Ungureanu ja nüüd härra Front, kes on äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör, aitäh, esimees. ka mina tahaksin äh, tänada proua Futigat, kus ta istub, ta on siin minu pilgust varjus tahaksin teda tänada selle väga struktureeritud teksti eest ja selle, mis keskendub sellele, kuidas võidelda propaganda ja desinformatsiooniga, mis on suunatud Euroopa Liidu vastu. enne kui laskuksin äh, selle teksti üksikasjadesse, vaatame, kas meil on võimalik leida ühine propaganda definitsioon, nagu me kõik teame tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel, kui natsid võimul olid, siis loodi eh, eraldi büroo eh, või ameti, eh, seda nimetati propagandaministeeriumiks. selleks, et infot levitada, natsid ei kohkunud Äh, äh, tagasi selle eest, et nimetada infovahendeid õige nimega, propagandaks nimetati, seega äh, sihilikult levitati kuulujutte, seisukohti, vaatevinkleid, desinformatsiooni selleks, et aidata riiki või, või manipuleerida avaliku arvamusega Äh, äh, lääs ja eriti USA ei tahtnud ka äh, käed rüppes pealt vaadata ja nad lõid oma vahendid kõigepealt, et astuda vastu natsipropagandale ja külma sõja aastat, aastatel Nõukogude meediakajastustele. Vaba Euroopa ja Ameerika Hääl olid sellised raadiokanalid, mille loojaks oli USA välisministeerium kogu, kogusid infot vastavad äh, lääne demokraatiate põhimõtetega, nende eesmärk oli müüa siis lääne äh, väärtusi nendes riikides, kus informatsiooni kontrolliti ja ajaloolased on praegu üksmeelel selles osas, et pisut hiljem hakati kasutama äh, sidesatelliite, mille abil oli võimalik äh, telesaateid levitada ka väljaspoolt riisi, riigipiire, aitasid kaasa äh, raudse riidi, eesriide kokkukukkumisele. mis puudutab nüüd seda raporti teksti ennast, siis on mul mõningaid reservatsioone lisaks sellele ei meeldi mulle, et, et Islamiriigi ja Venemaa propaganda ühte raportisse kokku pannakse. Lääne tsivilisatsiooni üheks üldiseks hinnanguks on see, et Islamiriik ei ole riik. otse vastu, vastupidiselt Venemaaga nii et, et kui me tõstame Daeshi riigi tasandile ja paneme need kaks üksust samasse patta, siis minu alandlik arvamus on selline, et see ei anna soovitud tulemusi ma arvan, et ei ole mitte mingisugust kahtlust, et Euroopa Liidu erinevates paigus on Venemaa propaganda mõju erinev. Poola näiteks äh, võib, on võib-olla äh, tugevamini äh, Kremli-meelse propaganda mõju all kui Portugal näiteks ja me peame leidma sellise keelekasutuse, mis puudutab kogu Euroopat ja mitte ainult neid riike, mis on Venemaa piiririigid teiseks, ma arvan, et on oluline teha ka vahet selle vahel, mida mina nimetan halvaks propagandaks ja heaks informatsiooniks. ning kolmandaks, me peame kasutama vahendeid, saamaks teada, mil määral see propaganda tegelikult massideni jõuab või vähemalt jõuab olulise hulga inimesteni. antud hetkel me ei tea, kui paljud inimesed vaatavad, kuulavad, loevad Kremli-meelseid uudiseid või kui paljusid see mõjutab? kas on võimalik, et erinevates ministeeriumites, erinevates liikmesriikides äh, see propaganda, mille olemasolu ma ei eita, ärge minust valesti aru saage, aga kas, äh, kas seda propagandat lihtsalt ei peeta kinni äh, Äh, või vaevalt, et äh, keegi seda kuulab. ja veel üks äh, viimane märkus, nii et, et ma ei taha vähendada meie eesseisva ülesande tähtsust ja ma ei taha seda teemat ka ilma pikema aruteluta kõrvale heita, aga mul on vaja rohkem üksikasju, kui me hakkame võitlema millegi sellise vastu, mis võib või võib-olla ei kujuta ohtu Euroopale. aitäh ja nüüd saab sõna härra Austrevitsus ALDE nimel, palun aitäh, esimees. me kõik teame, et kui valesid palju korrata, siis nad muutuvad tõesarnaseks. ja kui see, selle kõnekäigu ära unustame, siis satume uutesse lõksudesse. me kõik oleme tunnistajaks hübriidsõjale. seda ei saa eitada. see on samuti osa reaalsusest ning üks kõige olulisemaid eh, hübriidsõja vahendeid eh, iseäranis selle sõja esimestes etappides on propaganda. propaganda, mille sihtmärgiks on teatud sotsiaalsed grupid, territooriumid, riigid, inimesed ma pean tunnistama, et see algatusraport, mille on koostanud kolleeg Fotiga, tugineb väga kindlatele alustele. minu arvates äh, see raport võetakse vastu, loomulikult äh, on mul mõningaid ettepanekuid Äh, oma fraktsiooni poolt, kuidas meie sooviksime asju näha, aga sellele vaatamata on tegemist hea dokumendiga, hea eelnõuga ja selle baasilt peaksime jätkama. kolleegid, propaganda ei tunne piire. teisisõnu, mitte kõik patsiendid ei tunnista, et nad on nakatunud ma kuulsin, kuidas minu saksa kolleeg rääkis, et võib-olla need riigid, mis on Venemaa naabrid, et neid mõjutab propa-, neid, neid, vabandust, Austria kolleeg, et neid nakatab propaganda rohkem. see võib-olla te suhtute neutraalsemalt minu järgmistesse märkusesse. sakslastel ja saksa rahval tuli Äh, Liisa lugu läbi teha, see oli Moskva poolt äh, välja mõeldud, et aru saada, mil määral äh, avalikkusega manipuleeritakse mil määral Moskva seda meetodit kasutab ja see on ainult üks näide. nii et, et ärgem alahinnakem Venemaa propagandat ja ärgem olgem liiga optimistlikud propaganda tekitatud kahju suhtes riigi suurus tegelikult on väga väheoluline. selle raporti osas tahaksin panna rohkem rõhku väga tõhusale ja vajalikule koostööle Euroopa Liidu ja NATO vahel. NATO on kaitseliit. see on liit, mis kaitseb lääne väärtusi, eluviisi ja meie eesmärgid on tegelikult väga sarnased, kuigi me üritame neid saavutada teiste vahenditega. ja seetõttu eh, mida see koostöö annaks, ma arvan, et see oleks vajalik ja seda võiks mainida. jällegi tegevus, mis on seotud vaenulike riikide propaganda vastu võitlemisega peaks äh, olema rohkem tasakaalustatud Brüsseli ja liikmesriikide vahel. liikmesriigid äh, peaksid äh, parandama oma suutlikkust infot analüüsida ja langetada vajalikke otsuseid vaenuliku info osas ja ennetavate meetmete osas, mida tuleb rakendada. ning lõpetuseks rõhutaksin natukene rohkem naabrust, naaberriike. me peame tegema koostööd nende riikidega, mida mõjutab ja nakatab see vaenulik info. me peame tegelema riikidega Euroopa Liidu naabruses, ma arvan, et see on juba väga oluline osa Euroopa Liidu naabruspoliitikast ning äh, me toetame mõningaid oma naaberriike, me peame tegema tõhusamat koostööd, äh, töötama välja ühisprogramme, infot vahetama, niisiis äh, ühtekokku tahaksin õnnitleda kolleeg Fatigat, ta on teinud suuri jõupingutusi selle teema käsitlemisel ning ma tõesti loodan, et see raport ei ole viimane samm, mille Euroopa Liit astub selleks, et reageerida ja tegutseda, aga ja, ja võidelda siis meie ühiskonna vastu suunatud propagandaga. Äh, bei proua Harms, tahaksin samuti tänada kolleeg Fortigat, sest ta on siin raportis pannud väga head alused meie aruteludele. tahaksin tänada ka Frederica Mogherinit ja äh, Stratkomi töötajaid. see on juba sammukese edasi astunud kui meie, äh, võrreldes äh, neid, neid arutelusid, mis toimuvad ka Euroopa Demokraatia Sihtasutuses Äh, nemad on paika pannud äh, esimesed alused äh, või põhimõtted, kuidas me selles uues olukorras peaksime tegelema selle propagandaga, mis on suunatud Euroopa Liidu vastu. ja ma leian, et härra Front kõneles ka millestki olulised. meie, meil siin Euroopa mandril on kogemused propagandaga, mida on kasutatud ka just nimelt kuritegelikul otstarbel Äh, ja seetõttu, äh, kuna meil on piisavalt kogemusi, peaksime me nüüd olema arukad äh, ja uues olukorras ka väljakutsetele arukalt reageerima. ja ma olen nõus, et see, mis toimub jah, mis puudutab näiteks Daeshi propagandat, siis võib-olla seda me peaksime jah, teistmoodi hindama ja sellele reageerima kui, kui sellele propagandale, mis tuleb Kremlist ma arvan, et äh, Kremli äh, propaganda on täiesti teadlikult suunatud Euroopa Liidu vastu ja Euroopa Liidu stabiilsuse vastu ning äh, aga ma ei ole seda meelt, et sihtmärgiks on Ida-Euroopa, vaid juba üsna pikka aega on Äh, on siis Venemaa üritanud äh, ennast näidata hoopis teistsugusest äh, val-, valgusest. meil tulevad programmis tuumast sellised Putini programmkõned. Putin ise ühes kõnes on öelnud, et ta on Goebbelsi sõber, mis mind sakslasena on väga jahvatanud Ähm, nii et, et mina tunnen, suhtun sellesse Kremli propagandasse hoopis teist, teistmoodi ja ma andan, äh, arvan, et venelased ise kannatavad ka selle uue propaganda kasutuse all ja mis nüüd meid puudutab, siis ma arvan, et äh, kõigepealt oleks vajalik, äh, et me Äh, saaksime aru, mis asi on propaganda, et äh, kodanikud Euroopa Liidus ähm, oleksid võimelised äh, propagandat ära tundma, seda ohtlikku arengut ära tundma ja seda, et see ähvardab meie demokraatliku süsteemi aluseid. sellised äh, äh, Äh, äh, näiteks äh, propaganda sellistes allikates, mis nagu väga hästi rahastatud ei ole, nagu näiteks Sputnik, kes pidevalt toetavad Euroopa vastaseid liikumisi. see on tõesti midagi sellist, mis tundub ohtlikuna ning Äh, kuidas reageerida valedele, vandenõuteooriatele, pooltõdedele, äh, tead-, äh, teadlikule valede levitamise strateegiale. me peaksime üritama reageerida sellele hea info edistamisega, hea ajakirjandusega ja kuidas eh, seda teha, sellest me, seda me eile kõnelesime proua Fotigaga. ta usub, et Euroopa Liit suudab seda, aga selleks on vaja aega. aitäh. ja Oleg Stettina, palun kõnelejal pole mikrofoni kahjuks. ahah, sorry. vabandust, ütleb kõneleja, alustan algusest. suur aitäh ka mina tahaksin tänada kolleeg Fatigat, sellepärast et tegemist äh, on kontseptsioonilise dokumendiga. minu arvates on väga hea, et äh, see raport äh, nii põhjalikult Venemaa küsimust lahkab. väliskomisjon on öelnud, et Äh, Venemaa peab hübriidsõda, aga kelle vastu ja see on küsimus, millele me peame vastuse leidma. Äh, kelle vastu peab Venemaa hübriidsõda? meie vastu, Euroopa Liidu vastu ning see valede propaganda äh, on paika pandud ainult ühe eesmärgiga, nimelt hävitada Euroopa Liit. ja tegemist on väga tõhusa relvaga kõnealune propaganda on palju äh, võimsam relv kui äh, raketid äh, ja tankid. ja ma pean ütlema ka seda, millele viidatakse selle raporti viimases lõikes. Euroopa Liit äh, kaitseb tegelikult ennast äh, vägagi äh, nõrgalt ja ebatõhusalt äh, selliste Kremli võimsate propagandarelvade vastu. Te teate, et proua Mogherini on saanud nõukogult teatud suunised moodustada töörühm, kes peaks tegutsema siis võitluses ähm, propagandaga, mis tuleb Kremlist ja ta on seda ka teinud ning seal meeskonnas on kaheksa inimest, kaheksa inimest võitlevad siis seda, selle äh, Venemaa-poolse propagandaga, mis ähm, on saanud miljonite kaupa rahastust, äh, kus töötavad äh, inimesed, kes trollivad internetis, äh, kus äh, moodustatakse valede võrgustikku äh, ja nagu siin raportis on ka öeldud, siis me peame ka selle raha, rahastusaspektiga tegelema, me peame mõtlema äh, Ähm, sellele, et kui me seda infosõda võita tahame, peame me olema oma kaitsetegevuses edukad ja see kõik maksab palju raha. suur aitäh tähelepanu eest! Äh, järgmisena saab sõna härra Mamikins. suur tänu teile, kallis äh, esimees, ütleb kõneleja. kolleegid, kas te äh, loete või jälgite Vene meediat? kui te regulaarselt seda jälgite, siis selle meedia sisu muudab teie äh, seisukohti. Mm, siin äh, räägitakse mõningatest elanikkonna äh, rühmadest Euroopa Liidus, kes seda meediat jälgivad, mida te neist teate? miks me ei tea nende kohta sõnadki, nende kohta, kus nad elavad, kes, mis keelt nad räägivad? ma võin rääkida ühest äh, elanikerühmast Lätis, viisteist protsenti Läti äh, elanikest äh, on kodakondsusetud. Nad ei saa hääletada parlamendivalimistel, Euroopa Liidu parlamendivalimistel, kohalike omavalitsuse valimisest. kakskümmend viis aastat juba nad valimisprotsessidest väljas olnud. mida me saame demokraatia positiivse poole kohta öelda? Nad küsivad meie käest, millises äh, Euroopa Liidu riigis ei saa ta valida isegi kohalike omavalitsuste valimistel. me ei saa öelda, et see on Putini propaganda, see on tegelik reaalne probleem, mida pole suudetud kahekümne viie viie aastaga suudetud lahendada. sellepärast usaldavad nad rohkem Vene massimeediat kui kohalikku valitsust ning see näide eh, näitab, et peame keskenduma mitte kaklusele propagandaga, vaid tegelike probleemide lahendamisele järgmisena saab sõna härra Jurek. suur tänu. suur aitäh. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada ta äh, proua Fatigat selle suurepärase algatuse eest, sooviksin teda õnnitleda, ta on meile öelnud, et me peame endale esitama äh, küsimuse, äh, mida me äh, kaitsta tahame, milliseid huvisid äh, meil on, mida me kaitsta tahame ja nii edasi. ma tahaksin öelda, et äh, kahele asjale tule siin viidata. kõigepealt see eh, asjaolu, et eh, me peaksime meeles eh, pidama ka seda, et praegused Vene ametivõimud püüavad oma propagandat salajas hoida, peita, kuid tegelikult öö, on nad suudanud, suunanud selle öö, instrumendi geopoliitilisele tasandile ja Venemaal on ka äh, sotsiaalne ebavõrdsus, suur osa kogukonnast, elanikkonnast äh, ei saa võtta osa ähm, parteide tööst, äh, ei saa kuulda parteide siseringidesse. Ähm, me ei saa rääkida emantsipatsioonist ja enamuse kaasatusest, nagu seal püütakse väita. hoopis vastupidi. ja Äh, me peame sellele tähelepanu juhtima. Äh, uued kapitalistid äh, on jätk Nõukogude Liidu valitsevale korrale ja propagandasõda, me peame endale selgeks tegema, mida me kaitsta tahame. raportis viidatakse ka sellele, et Äh, me peame esindama ja kaitsma oma riikide ajaloolisi traditsioone ja väärtusi. Venemaa-poolne propaganda on äh, igal äh, sammul kujundatud selliselt, et iga element leiaks kasutust, aga me ei taha sellist olukorda lasta jätkuda. Vietnam, Kuuba ja äh, muu sarnane on kõik propagandamasina äh, nimel äh, kasutusse võetud ja, ja seda kõike Lenini ideoloogia hüvanguks ja meie peame tagama selle, et me oma rahvaste ja riikide ajaloolisi väärtusi ja põhimõtteid kaitseksime. me peame tagama selle, et riikide sõltumatus oleks kaitstud. me ei taha äh, Nõukogude Liidu pärandina esile kerkivat kultuuride kriisi siin toetada. aitäh! suur tänu, kallis äh, kolleeg Jurek. nüüd annan sõna kolleeg Zdrojevskile kes koostab arvamust selle raporti kohta kultuurikomisjonis, palun. suur aitäh, austatud kolleegid, kõigepealt äh, ma pean ütlema, et tegemist on väga olulise raportiga, väga olulisel teemaga ja äh, loomulikult on tegemist ka olulise probleemiga. igal juhul ähm, ähm, tuleb ka öelda seda, et eh, me oleme selle raportini jõudnud liiga hilja, eh, sellepärast et propagandat on tehtud suuremahuliselt juba pikka aega. ma tahaksin kolm asja siin välja tuua. kõigepealt see, et praegusel hetkel hetkel eh, on Euroopa kaitsetu propaganda ees, meil ei ole mingeid instrumente, millega sellega, sellele reageerida, meil ei ole mingeid instrumente, millega propagandale vastu astuda Äh, meil ei ole ka mingit süsteemi, mis õpetaks noortele koolis äh, ähm, mm, seda, kuidas eristada tõelist informatsiooni ja propagandat äh, ja ähm, ma mm, tahan ka öelda, et propaganda ähm, on vahend, millega tahetakse saavutada mõju Äh, ja äh, sellega püütakse avalikku arvamust äh, enda poole võita, püütakse avalikku arvamust veenda oma eesmärkides kuid propagandal ei ole midagi korrektse informatsiooniga ühist. me peame tegelema ka valeinformatsiooniga, eksliku informatsiooniga, reaalsuse vale tõlgendamisega, see on ka oluline. ja eh, kui me seda tee-, teeme, saame võidelda tõhusalt propaganda vastu. Eh, väga oluline on ka see, et eh, me ei tegeleks mitte ainult ühest riigist pärit propagandaga või ühest piirkonnast pärit propagandaga, ei, me peame propagandat kui nähtust käsitlema Äh, sest äh, Euroopat ähm, ähm, ohustab propaganda erinevatest aspektidest lähtuvalt. ja äh, lõpetuseks tahaksin öelda ka seda, et näib, et praegusel hetkel on tõesti tegemist hübriidsõjaga, hübriidse konfliktiga ja me peame rääkima sellest, kuidas oma instrumendid ka nii-öelda hübriidseks muuta me eh, peame oma väärtusi eh, kaitsma eh, ja seetõttu on meil vaja tehnoloogilist innovatsiooni selleks, et valeinformatsiooni ja propaganda vastu astuda. ja ähm, minu jaoks on ääretult oluline see, et nende tegevuste puhul ähm, me ei reageeriks äh, meiesuunalisele propagandale oma propagandaga. väga oluline on seda silmas pidada, et äh, tuleb eristada äh, propagandat tõelisest informatsioonist. me me peame propaganda paljastama, näitama, kes selle taga seisab, me peame omalt poolt eh, tõele vastavat informatsiooni edastama, eh, noori tuleb eh, valmistada ette selleks, et nad suudaksid ise ka ähm, eristada tegelikku informatsiooni propagandast, et nad oleksid vastupanuvõimelised propagandale. see on oluline selleks, et ühiskond saaks korrektse informatsiooni, aitäh! nüüd ma annan sõna oma kallile sõbrale Pier Antonio Panserile, suur tänu teile. esimees, räägin väga lühidalt. kuna me oleme veel arutelufaasid, siis sooviksin väljendada mõningaid kahtlusi selle äh, olulise töö juures. kõigepealt tuleks ära hoida riskid. kõigepealt ei tohiks, äh, ei tohiks keskenduda ainult geograafilistele aspektidele Venemaale. Äh, mulle tundub ohtlik olevat võrrelda Venemaad äh, islami armeega, sest vastasel korral võime viia läbi sellise operatsiooni, mis oleks poliitiliselt väga suur viga. ning teiseks võib-olla oleks vajalik keskenduda rohkem tehnilistele aspektidele ja ma viitan siin eh, mitte ainult informaatilisele osale, vaid ka muule me peame rääkima siin mitte ainult info, informatsiooni koordineerimisest, vaid ka tegevuse koordineerimisest propagandale vastuseks. ning see puudutab ka äh, vajalike sobivate instrumentide rakendamist, peame mõtlema selle peale, millised need võiksid olla, et Euroopa Liit võiks leida sellistele probleemidele lahendused. ja lõpetuseks veel üks äh, kõige intensiivsemaid Eh, propagandasid Euroopa Liidu suunas tuleb Euroopa Liidu siseselt, mitte kolmandatest riikidest ning me peame välja töötama poliitilise reaktsiooni ka sellele aspektile, et Euroopa Liit lihtsalt oleks tugevam sel-, kolmandate poolt eh, välja töötatud eh, propagandale vastates. ja oleme rääkinud siin väärtustest, aga ma mõtlen siin pisut kaugemale, sest kui Euroopa identiteet äh, kokku variseb, siis, äh, äh, siis me oleme veel hapramad ja õrnemad välispoolt tulevat propaganda suhtes. ja see tähendab ka seda, et meid võidakse väljaspoolt rünnata. tegemist on poliitilise küsimusega, millest see raport ei saa mööda vaadata sest äh, praegu on oht selles, et Euroopa Liit laguneb ära. räägime propagandast, mis on meie vastu suunatud, äh, samas kui me tegeleme iseenda hävitamisega. nii et äh, peame keskenduma fundamentaalsetele küsimustele. ja see, selle osa on ausalt öeldes veel puudu selles raportis. Teie ettepanek on väga huvitav ja e, võib-olla jätame korvale Baši osa ja jätame osa sisse, mis puudutab Euroopa identiteeti, see puudutaks pisut e, raportit ja nüüd saab sõna e, meie kolleeg Epiti Teius. suur tänu teile, härra esimees resolutsioonis, mis puudutab äh, propagandat, äh, on kaasatud ka Venemaa küsimus. leian, et see on, äh, et see on vastuoluline praeguse Euroopa poliitika raames. me leiame, et Venemaa on strateegiline partner, me koostame kokkuleppeid selle kohta, kuidas lahendada Süüria probleem samal ajal, aga tundub, et me peame Venemaad äh, vaenlaseks, mitte partnerriigiks, sest äh, propaganda on üks osa sõjategevusest, kas meil on vaja äh, Venemaad, mis oleks vaenlane või mitte. ma sooviksin rõhutada, et kui me soovime strateegilisi lahendusi, siis saame sealtpoolt samasuguse vastuse meil äh, on, meie tegevus on siin praegu vastuoluline, aeg-ajalt on raske eristada informatsiooni ja propagandat ning Euroopa Liit peab lihtsalt suuma, suutma rääkida tõtt ja mõtlema selle peale, et propaganda üritab moonutada tegelikke sündmusi, kui soovime olla usaldusväärsed, usutavad, siis peame näitama üles solidaarsust teiste Euroopa Liidu riikidega, mis äh, tähendab siis seda, et me ei luba, et ükski liikmesriik, liikmesriik langeks äh, vaesusesse ja viletsusse. me ei saa öelda, et Euroopa Liidu aluseks on solidaarsus ja väärtused ja kui samas, kui jäetakse üks liikmesriikidest hätta. mina arvan, et äh, praegusel hetkel on õige aeg hakata propaganda vastu võitlema. et peame rääkima, kus vead on, kui vigu on tehtud, see siin räägitakse näiteks sellest, et ortodoksi kirik, õigeusu kirik on äh, samuti osa propagandast. me oleme Kreekas ka õigeusklikud ja õigeusu kirik ei äh, toeta propagandat, vaid kasutab ära äh, Äh, vaid äh, kasutab äh, ära uut testamenti, mis õpetab pöörama ette teise põse. nii et ma praegusel hetkel ei ole eriti rahul sellega, et õigus, õigeusu kirik on sellesse teksti sisse pandud. Öeldakse ka seda, et Venemaa äh, seab ohtu väärtused, ma tahaks teada, mis väärtused ta äh, ähm, ta, ta ohtu seab ja räägitakse ka sellest, et äh, Venemaa kirjutab ajalugu ümber, millist ajalugu ta ümber kirjutab. suur tänu teile, härra Pitideius. arvan, et me ei ole nii sõjakad, vaid pigem keegi teine on sõjakas ja selles küsimuses võib-olla soob, saab proua Kalniete meile midagi öelda. tema on, tunneb seda teemat, oli ka raportöör meie välispoliitika strateegiaorgas. jah, just, suur tänu, härra esimees. seda ma just kavatsesin öelda, et mina leian, et, et proua, iga raport on osa Euroopa Liidu ettevalmistavast raportist, mis eh, on seotud meie eh, välis- ja julgeolekupoliitikaga. elame digitaalses maailmas, oleme üksteisega tihedalt seotud ning see teema, millega me täna tegeleme, puudutab seda, kuidas leida tasakaalu eh, meediavabaduse ja ja õiglase konkurentsi vahel, sest antud olukorras ei saa me rääkida õiglasest konkurentsist, kui oleme seotud äh, selliste nähtustega nagu Venemaa või Sputnik, meil on riigi poolt finantseeritud eelarve. sellega seoses on väga oluline, et Euroopa Komisjon mitte ainult äh, viib läbi uuringu selliste, sellise hübriidsõja äh, Äh, pidamisviiside kohta, vaid et ka uuring toob meid selleni, et lõpuks äh, suudame keskenduda sellele, kuidas äh, finantseerida ja toetada Euroopa väärtuseid, vastasel juhul ei suuda me kunagi vastu ideoloogiat võita ning sooviksin veel keskenduda mõnele küsimusele, mis minu meelest on olulised meil on äh, vaja pida-, pöörata rohkem tähelepanu haridusele, sellele, kuidas informatsiooni analüüsida, see peab olema toimiv protsess, äh, õppimisprotsess, mis kestab terve elu. lisaks äh, peame mõtlema selle peale, kuidas saame tugevdada Euroopa võrgustikke, informatsioonivõrgustikke ja kuidas saame kasutada olemasolevaid teadmisi eh, teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, eriti sooviksin eh, rääkida tippkeskusest, NATO tippkeskusest Riias. aga eh, siin oleks ka teisi osalisi ja nüüd ma tuleks veel illegaalse finantseerimise juurde, mida tuuakse läbi erinevate kanalite kohale äh, mida kasutatakse sellise hübriidsõdade pidamiseks, ma usun, et mitte ainult liikmesriikidel on vaja luureteenistusi, mis selle küsimusega tegelevad, vaid arvan, et me peame keskenduma äh, sellele, kuidas äh, luua Euroopa luureamet, mis oleks äh, võimeline uurima, ähm, millised sidemed äh, on finantseerimise ja ajakirjanike ja vabaühenduste vahel, kes üritavad äh, kes üritavad teha äh, ausat teavitamistööd. Nad on kõik teadlikud sellest, et ei ole midagi lihtsamat ajupesust äh, ja peame olema väga ettevaatlikud, sest äh, me kaitseme siin oma väärtuseid. see on siin meie kõige olulisem ülesanne suur tänu, Sandra, nüüd sooviksin anda sõna jällegi eh, proua Fatigale. suur tänu, esimees, sooviksin tänada meie eh, sõnavõtjaid tänases arutelus, on äärmiselt oluline võtta arvesse erinevaid võimalusi mõtteid vahetada selle raporti küsimuses, nagu ma seda äh, juba enne ütlesin, oluline on see, kuidas äh, need äh, esitatakse, praegu kokkuvõtte tegemine polnud lihtne, et siin on väga palju dokumente vaja läbi töötada, mis peaks siis toetama kõiki mõtteavaldusi, peame aga siiski säilitama arutelu esmase tasandi. ma hindan kõrgelt eh, selle äh, arvamuse projekti esitajad, see annab lisadimensiooni meie arutelule eh, ning äh, arvan, et see on kindlasti eh, huvitav ja vajalik see, need äh, see informatsioon omastada. mind huvitas väga märkus, mis puudutas vajadust eh, hübriidsõja eh, vastu võrrelda, võidelda hübriidvahenditega, olen valmis sellele keskenduma mõne aja pärast, eh, kohtudes variraportööridega, mis peaks toimuma järgmise Strasbourgi istungi ajal ootan seda arutelu huviga. arvan, et kõik kolleegid, tänan kõiki kolleege toetuse eest ja kavatsen mõned teie märkused sisse viia ja tahaksin veel kord tulla Venemaa strateegilise eh, kommunikatsiooni küsimuse juurde mõnedele meeldib siin äh, seda äh, teemat äh, arutada, üritatakse manipuleerida meiega ja läänemaailmaga ja üritatakse rääkida, viia eh, see ühendusse sellega, mida eh, teeb Daesh strateegilise eh, informatsiooni edastamisega, olgu kuidas on äh,, paljud on meie vastu pöördunud ja me peame selle, seda tunnistama, sellest aru saama, aru saama, et, et see loomus on teistsugune, selle vastu võitlemiseks tuleb kasutada teistsuguseid vahendeid, aga me ei tohiks äh, olla naiivsed äh, nende ohtude mm, analüüsimisel, sest tegemist on ohtudega ja härra Frunzile sooviksin öelda tema märkuse peale, et äh, võimalikud erinevused Poola ja Portugali vahel Eh, Vene propaganda ohvritena või eh, sihtmärkidena. siin on öeldud, et, eh, et et tegevus on suunatud liikmesriikidele, mõned puhkudel ütleks, et meid üritatakse rünnata, aga me oleme hästi vaktsineeritud, ütleb kõneleja. ja me oleme harjunud sellise lähenemisega juba sajandeid. aga pole juhuslik, et e, Putini mustas nimekirjas on e, nii palju, nii palju poolakaid. nii et äh, see on pisut erinev nagu, aga nagu ma ütlesin, Venemaa on ilm-, on suunatud samatasandiliselt ka teistele liikmesriikidele ja näiteks see, mis puudutab seda tüdrukut äh, Saksamaal, seda siin juba kirjeldati. suur tänu teile, proua Fotiga, teie kokkuvõtete eest äh, ning äh, arvata võib, et pikad läbirääkimised tulevad variraportööridega, sest lähenemisi on väga erinevaid ja küsimuse all on sellele, kuidas see veel religioossed küsimused äh, sellele, äh, kuidas sellega edasi läheb ja muudatusettepanekute esitamise, esitamise tähtajal on kahekümne kuuendal mail, nii et kõik, kes soovivad esitada muudatusettepanekuid, tehke seda. meie järgmine arutelu raporti teemal on kahekümne seitsmendal juunil. hääletus toimub äh, kaheteistkümnendal juulil ja täiskogule hääletatakse seda täiskogule. nüüd meil on kaks teadaannet ja muudatus eh, meie programmis. me pidime rääkima, me räägime nüüd meie delegatsiooni visiidist Bosnia-Hertsegoviinasse, sest see lükati edasi ning teiseks saite kutse täna õhtuks delegatsioon Ukraina eh, ja Ameerika eh, Ühendriigid esitavad eh, põleva talvenimelise filmi, eh, mis on dokumentaalfilm, mis räägib Maidanist ja soovitan teil osaleda, sest kell kuus algab juba meie laiendatud juhatuse koosolek ja Bazaaris toimub see filmi esitamine kell pool kaheksa, nüüd anna, läheksin siis Ahveti visiidi juurde Bosnia-Hertsegoviinasse. me olime Mostaris ja Sarajevos eh, kolmapäeval ja neljapäeval ja äh, riik on esitanud äh, viieteistkümnendal veebruaril ka ametliku taotluse Euroopa Liidu liikmelisuseks. Äh, te kindlasti teate, kui aktiivne oli Euroopa Parlament selleks, et luua positiivne õhkkond selle taotluse vastuvõtmiseks, eriti just nõukogu tasandil, eesistuja tasandil oli ka tugev mm, toetus Äh, volinik Haan ja proua Mogherini tegid ka tõsist tööd selle nimel. Äh, meie esimesed arutelud ja kohtumised olid äh, Mostaris, Sarave merel suurimas linnas Bosnia-Hertsegoviinas. me rääkisime sellest, kuidas korrektselt korraldada kohaliku tasandi valimisi ja alates kahe tuhande kaheksandast aastast ei ole selliseid valimisi seal korraldatud. oktoobri alguses peaksid kohaliku tasandi üldvalimised ähm, toimuma. poliitilised parteid äh, peaksid jõudma ka selleteemalisele kokkuleppele. Sarajevos kohtusime me äh, presidentuuri äh, praeguse esindajaga Bakir Izetobovitšiga ja ministrite nõukogu esimehe Deniss Šveditšiga Preda, kes koht-, kes käis Strasbourgis äh, Kaafeti äh, mm, kohtumisel äh, Srpska Vabariigi esindajaga kohtusime samamoodi, kohtusime parlamendi esindajatega ning Äh, kohtusime ka stabiliseerimis- ja assotsieerimisparlamentaarse komitee liikmetega selleks, et võimalikult kiiresti võetaks vastu kodukord, et saaks juuni alguses planeeritud koosolek Strasbourgis ka aset leida. meil olid ka kontaktid diplomaatidega, Euroopa Liidu eriesindaja Piidemarkiga äh, ja vabaühendustega Äh, riigi jaoks ei ole prioriteetne mitte ainult Euroopa Liidu äh, reformikava, vaid ka koordineerimismehhanismi toimimine äh, ning stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepp, leppe allkirjastamine võtmaks arvesse Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. positiivne uudis oli kaheteistkümnenda, kolmeteistkümne, kaheteist, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rahvaloenduse äh, Äh, tulemusteni jõudmine ja meie poliitiline sõnum ei olnud mitte julgustada ametivõime Euroopa reformidega kiirelt edasi minema, vaid äh, meie eesmärgiks oli ka äh, tagada riigi ühtsusesse panustamine ähm, Äh, härra äh, Doodik on äh, Sõpska vabariik kontekstis juba kaks referendumit välja pakkunud, need ei ole veel aset leidnud, aga piiskop Nimaritsat ta ründas vägagi vastuvõetaval moel, piiskop Äh, käis äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ka Euroopa Parlamendis. tegevuskavas on ka see, äh, kuidas ta käsitleda Bosnia-Hertsegoviina liitumistaotlust. me loodame, et see riik saaks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul kandidaatriigi staatuse ja me loodame sellega seoses positiivseid otsuseid Slovakkia eesistumisperioodi jooksul. nüüd ma tahaksin anda sõna meie raportöörile Kristjan Preda, Kaarale, kes äh, on koostanud väga hea raporti, mis võeti kaks kuud tagasi vastu äh, ja tema räägib teile natukene põhjalikumalt äh, reformide protsessist ja sellest, millised olid tema muljed meie visiidist Mostarisse. palun, Kristjan. suur aitäh, härra esimees. niisiis härra Plenkovitš andis juba väga põhjaliku ülevaate kõigest sellest, mida me tegime äh, Bosnias äh, äh, selle nädala jooksul ja tõepoolest me alustasime Mostarist esialgu, kui me panime oma visiidiprogrammi kokku, siis me tahtsime minna Mostari selleks, et õnnitleda Bosnia ja Hertsegoviina poliitilisi jõude selle eest, et nad olid saavutanud kokkuleppe Äh, mis äh, aitaks äh, korraldada ka Mostaris kohalikud valimised, aga kahjuks need läbirääkimised, mis tundusid olevat positiivsed, lõppesid ähm, halva tulemusega ning me olime tõesti seal kohapeal, kohtusime peamiste poliitiliste jõudude esindajatega, Ester Aisesedi ja STP esindajatega, et kohtusime siis olulisemate poliitiliste jõudude esindajatega ja äh, tahtsime välja selgitada, et miks kohalikud valimised toimuvad kõikjal Bosnia-Hertsegoviinas, aga Mostaris mitte. Äh, ning äh, see reaktsioon üllatas meid pisut. meile öeldi, et rahvusvaheline komisjon peab leidma siin lahenduse. mina reageerisin sellele öeldes, et et Bosnia-Hertsegoviina peab võtma, äh, peab täitma oma kohustusi, äh, oma poliitilisi kohustusi ka Mostari osas. esitasime selle sõnumi väga jõuliselt poliitiliste jõudude esindajatele, äh, näiteks härra Pekovitšile, rõhutasime, kui oluline on valimiste korraldamine ka Mostaris. teiseks arutasime oma kohtumistel palju äh, Äh, kohtumisel Sarajevos näiteks äh, küsimust, äh, mis võimude jaoks on äärmiselt oluline Äh, nimelt Bosnia-Hertsegoviina liitumiskandidatuuri ülesseadmine ning äh, kohustuste täitmine, me rõhutasime, et need on väga äh, selged, Andrei mainis neid, koordineerimismehhanism on viibinud. niisiis see stabiliseerimis- ja assotsieerimislepe äh, on samuti oluline ja loomulikult reformid, äh, kõik need asjad on väga oluline ja see on see sõnum, mille Euroopa Liidu delegatsioon, härra Viigemark äh, iseäranis on siis korduvalt esitanud. ja ta Äh, aitas meid korduvalt äh, kogu meie visiidi käigus. mis puudutab äh, kontakte poliitiliste jõudude esindajatega, siis ma juba ütlesin, et meil oli võimalik kohtuda kahe peaministri, Novotše seaduse ja Vjernitšenkovaga. ma äh, äh, tutvustasin ka proua Tšanovitšile osa sellest raportist, mis parlamendis suurte häälteenamustega vastu võeti, see osa puudutas äh, Srpska vabariiki ning tema reaktsioon ei olnud eriti sõbralik, peab ütlema, ning äh, ta nimetas seda raportit pealiskaudseks ja tendentslikuks. Äh, niisiis me, ta lihtsalt siis distantseeris ennast meist Äh, meie ütlesime, et äh, me tahaksime kaasata siiski Srpska Vabariigi võime sellesse ühisesse jõupingutusse, äh, mida Bosnia-Hertsegiina teeb teel Euroopa Liitu nii et, et äh, uuendasime siis seda üleskutset oma sõpradele Skrõpskas. siis äh, sellest ajast saadik äh, rääkisime ka metodoloogiast, äh, mida tuleks äh, valimistulemuste äh, tulemuste avalastamise kohta kasutada. samas on toimunud selliseid arenguid, mis eriti lootust ei sisenda ja jällegi Srpska vabariigis. äärmiselt oluline on selle riigi jaoks korruptsioonivastane võitlus ja Äh, institutsioonide jõupingutused selles vallas on väga olulised, äh, on prokuröre, kes ei karda äh, tegeleda asjadega, mis on seotud poliitikutega, aga vaja oleks, et poliitilised erakonnad võtaksid ka selle võitluse oma südameasjaks ning me edastasime sõnumi, kuivõrd vajalik on et Bosnia parlamendi liikmed eh, tegeleksid tõesti selle kõigega või nii kiiresti kui võimalik eh, paari päeva pärast. Eh, Elmar Brock, kes, kes just meiega liitus, läheb siis koos härra esimees, ma räägin teist, hüüab härra Breda niisiis, meie esimees härra äh, Brock ja Pitsula saatsid kirja meie komisjoni nimel äh, see, selles osas, mis puudutab menetlusreeglite vastuvõtmist ning äh, tuletasime siis Bosnia-Hertsegoviina parlamendisaadikutele meelde, kui oluline on mõistlikule seisukohale asumine Äh, sellepärast et äh, see võimaldaks parlamentide vahelist koostööd Euroopa Parlamendi ja Bosnia parlamendi vahel ja väga oluline on, et need reeglid kiidetakse heaks järgmisel äh, kohtumisel ja et ka eelarves nähakse ette vahendid. aitäh ja tegemist oli tõesti väga hea visiidiga ja aitäh ka delegatsioonile, kes meid aitas. suur aitäh selle eest, et rääkisite oma äh, visiidist Bosniasse ja ma usun, et arutelu on äh, juba äh, toimunud, aga kolleeg Suitška, palun. ja suur aitäh. Ähm, mina osalesin Mostaris ja ka meie äh, töö õhtusöögil, äh, aga mitte Sarajevosse on ma ainult äh, võrdlemisi vähe siin rääkida, kuid ma pean ütlema, et tegelikult on hoopis teine olukord, olukorda koha peal näha, mm, erinevalt sellest, mis puudutab ainult deklaratsioonide tegemist ja dokumentide kirjutamist, ähm, kohalik üksikud poliitikud Mustaris näiteks ei eh, suuda jõuda kokkuleppele valimisküsimustes. kui nad parlamentaarses assamblees Sarajevos enamust ei saa selleks, et ellu rakendada otsus, eh, mis eh, puudutab põhiseaduskohut, siis tekib küsimus, et kuidas nad jätkavad ja kuidas nad saavad tööd teha tõsisemates küsimustes. see on see, mis mulle huvi pakub Äh, mina pooldan Bosnia-Hertsegoviinat, ma pooldan nende Euroopa-suunalist liikumist ja Euroopasse integreerumist, kuid see on küsimus, mis äh, paneb mind muretsema. niisiis, äh, nad peavad valimisseadust muutma, kuid nad ei saa seda seadust muuta ilma äh, põhiseaduskohtu otsuste ellurakendamiseta. ehk siis elame-näeme, vaatame, mis toimuma hakkab, aga ma igal juhul olen kuulnud, et teie külaskäik Sarajevosse oli väga edukas, väga hea ja ootame progressiivset lähenemist, loodame seda peagi näha ja teeme tõhusat koostööd Bosnia-Hertsegoviina kontekstis, aitäh! ja ma tahaksin ka omalt poolt esineda lühikese eh, sõnavõtuga. Ähm, Mostarit äh, külaskäigul mina ei osalenud, küll aga olin kohal Sarajevos. Bosnia-Hertsegoviinas on äh, see küsimus just eriti oluline, aga mitte ainult Bosnia-Hertsegoviinas, nimelt äh, sarnastes riikides äh, kardetakse minevikku nii palju, et ei julgeta vaadata tulevikku. Äh, kõik osapooled blokeerivad äh, teineteist vastastikku äh, ja on jäigalt kinni oma positsioonides ja tekib oht, et kordub minevik. Bosnia-Hertsegoviina võib nimetada mikrokosmoseks selles äh, kontekstis. Äh, ja äh, olukord on selline, et inimeste jaoks selles kontekstis läheb olukord palju hullemaks ja niimoodi ei liigu, liiguta ka Euroopa suunal edasi. ja kui olukorda suudeta lahendada, jäädaksegi praegusesse pidama. ja kõik kolm äh, osapoolt on äh, sellises olukorras ka süüdlased. ja ma usun, et me peame leidma uue lähtepunkti, minu arvates äh, oli huvitav see äh,, kuidas nad äh, omavahel suhtlevad äh, föderatsiooni peaminister ja Srpska äh, vabariigi peaminister, kuidas nemad käitusid, kui nad äh, kokku said äh, Ehm, sisuliselt ei ole seal praktiliselt midagi äh, muutunud, kuid mulle äh, on jäänud mulje, et nende vaheline ehm, suhtumine on äh, ja, ja suhtlemine on aga muutunud konstruktiivsemaks, kui seda, kui see on olnud varem. me teame, et seda riiki saab ainult koos hoida siis, kui neil on Euroopa perspektiiv, äh, aga äh, me peame Äh, neile andma märku, et, et see on reaalne äh, võimalus, ehk siis Euroopa sõlmine reaalne võimalus, mitte mingi pettekujutelm, aga äh, ma ei ole kindel, kas nemad ka seal seda niimoodi näevad tänapäeval või mitte. ehk siis võib-olla nende jaoks on see ainult pettekujutelm ja see muudab olukorda keerulisemaks. ja seetõttu on meie ülesanne sellel teemal nendega kõnelda me ei tohi lihtsalt diplomaatiliste äh, sõnavõttude taha äh, pidama jääda, me oleme seda liiga pikalt äh, teinud. ja mm, küsitlused on näidanud, et see kõik puudutab just eriti noori. kui me oma eesmärke selles vallas ei saavuta, siis me liigume vales suunas edasi mitte keegi ei äh, taha enam uskuda Euroopa äh, perspektiivi äh, ja see kahjustab kogu seda riiki. ja järgmine ühine kohtumine Föderatsiooni ja Srpska Vabariigi peaministriga peaks olema edukas. jah. aga siin tulebki vahe ähm, esile. paljud siin ohkavad lihtsalt, aga mida tegelikult tegema peab? mõned on öelnud jah, et nad tahavad seda kõike teha. kõigepealt tuleb mõtteviisi muuta. seda tuleb teha enne, kui äh, on võimalik üleüldse mingeid äh, tulemusi saavutada, see peaks olema meie lähtepunktiks, sellele me peame mõtlema. niisiis, suur aitäh, kallid kolleegid, äh, et koosolekul osalesite, lõpetan äh, hetkel koosoleku ja äh, me jätkame laiendatud juhatuse koosolekuga. teisel juunil on meil järgmine koosolek. ehk siis järgmisel neljapäeval järgmisel neljapäeval siis, mis meil siis päevakorras on? no kindlasti meil on teemasid, mida päevakorda panna, sest et probleeme on ju maailmas äh, piisavalt. Äh, ja isegi kui Rahvapartei fraktsiooni üleüldse kohal ei ole. rahvapartei fraktsioon tõenäoliselt kohale ei tule. Äh, kui on vaja, siis teisel juunil viime äh, koosoleku läbi, aga kui ei, siis me lihtsalt tühistame selle aja ja kohtume uuesti kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal juunil. kuuendal juunil on meil nagunii Strasbourgis üks koosolek ja siis me peame mõtlema selle peale, äh, millised olulised äh, teemad päevakorda tuleks võtta. kas te olete kõik sellega nõus? Äh, ja olgem ausad, ega see neljapäevane poolepäevane koosolek äh, ei ole selline, kuhu väga paljud kohale oleks tulnud, äh, sest et nad kõik teevad tööd oma valimisringkonnas. kolleegil Tännakil on sellisel juhul, kui me selle koosoleku ära tühistame, aega tegeleda Brexiti küsimusega tundub, et tal ei ole huumorisoont.